Okay, thank you very much. I've been wait- suur tänu, ma ootasin nii kaua alu-, koosoleku alustamisega, kuni meil on piisav arv raportööre ja variraportööre kohal, äh, aga nüüd tundub, äh, et kõik on kohal, Philipp me ei jõua siin silmas pidada, kes äh, täpselt, kes on, aga tere tulemast igatahes kõigile, me oleme jõudnud äh, päevakorrapunkti kuus juurde, mis on iga-aastane maksuraport, raportöör on Ole Schmidt. Äh, me räägime muudatusettepanekutest ja ma annan sõna Olele. suur aitäh, proua juhataja ma tahaksin alustada tänades kõiki varuraportööre väga konstruktiivse arutelu eest ja ma arvan, et me oleme jõudnud äh, kasulike kompromissideni, nagu te teate, siis hääletus toimub juba täna pärastlõunal ja ma olen püüdnud anda endast kõik selleks, et kaasata kõik fraktsioonid kompromissidesse ja ma arvan, et see on ka õnnestunud loomulikult äh, mitte igaühe seisukohad ei ole igas kompromissis kajastatud, aga, aga enamasti küll. ja ma arvan, et see annab kindlasti sõnumi, et see esimene iga-aastane maksuraport võiks olla äh, esimene samm sel teel, et kaaluda neid keerukaid äh, küsimusi, sellepärast et me teame, et maksustamise küsimused on väga äh, tundlikud küsimused, isegi töö käigus eh, sain ma aru sellest, et eh, paljud asjad, mida me arutasime, on eh, teistes foorumites juba arutelude laual, maksustamine ei ole ainult siseriiklik küsimus, tegemist on Euroopa tasandi küsimusega ning me peame neid asju arutama. ning võimalik isegi, et, et jõuda veidi teistele järeldustele kui siiamaani komisjon on tõesti selles vallas väga palju ära teinud. meil oli topelt, topeltmaksustamine see vastane töörühm, tegemist oli töötoaga, mis oli minu arust väga kasulik. Neile, kes ei olnud seal kohal, tahaksin öelda, et äh, selle töötoa tulemusena on nii ettepanek äh, dokumentides fikseeritud kui ka diskussioon, mida te saate lugeda ja palju on kurdetud selle üle, et me peaksime Euroopas toetama mobiilsust ning äh, samas mitmeid inimesi karistatakse topeltmaksustamisega ning nad ei saa mm, õiglast raha teenida. veoautojuht Saksamaal töötas Itaalia firma eest näiteks ja ta ei saanud üldse tasu oma töö eest, sest see oli nii kõrgelt maksustatud, nii et mõni, mitmed äh, need kaebustest jõuavad ka petitsioonide komisjoni e, ette. me peame ette vaatama, tegemist ei ole ainult äh, mitte pensionite küsimusega, vaid äh, mitmel puhul topeltmaksustamisega ja küsimus ei ole ka ainult mitte piiriülestes keskkondades, inimesed, kes elavad ühes liikmesriigis ja töötavad teises, vaid kui me tahame toetada mobiilsust, siis me peame äh, maksustamise osas midagi ära tegema ja ma arvan, et komisjon on sellest ka aru saanud. muudatusettepanekute kompromisside kohta mõned kommentaarid järgnevalt. ma loodan, et te olete need kompromissettepanekud äh, saanud. esimeses kompromissis äh, põhjenduspunktide kohta üks A Kadruise muudatusettepanek number kaksteist mis puudutab heaoluriigi olulisust finantskriisi keskkonnas. teine kompromiss põhjenduspunktide üks kohta on Jürgen Klutese muudatusettepanek viisteist tõhusa maksustamise kohta, mis on oluline avalikele võimu esindajatele ning Diego muudatusettepanek kuusteist kõrge defitsiidi riikidega, riikide olulisus maksude tõstmisel kolmas põhjenduspunkti äh, kompromiss number kaks Jürgen Kluteselt ja Kapeltsilt äh, seitseteist, kaheksateist ja üheksateist, äh, mis on fiskaalne konsolideerimine ning maksukoormuse õiglane jagamine, mis on vajalik selleks, et fiskaalset usaldusväärsust tagada. kompromiss kolm A kaasab Philippi muudatusettepanek kakskümmend üheksat ning minu enda nelikümmend viis ja siin räägime me maksusüsteemi tuumast. kompromiss neli kaasab muudatusettepanekuid äh, liberaalide fraktsioonist äh, äh, Ramon on selle esitanud ning on lisanud, et maksustamine ei ole ainult riikliku suveräänsuse küsimus, vaid see võib olla ka regionaalse ja kohaliku suveräänsuse küsimus. kompromiss number viis äh, kaasab muudatusettepanekuid nelikümmend üks ja Diego kolmkümmend kuus. kompromissettepanek kuus on viiskümmend kaks, viiskümmend kolm, viiskümmend neli, viiskümmend viis, viiskümmend seitse, viiskümmend kaheksa ja viiskümmend üheksa muudatusettepanekuid kaasav puudujäägiga riikide puhul on oluline tõsta makse tõhusalt ning vaadata ka seda, et kulusid vähendataks ma teen ettepaneku sel pärastlõunal suulise muudatusettepaneku, mis põhineb Diego muudatusettepanekul kuuskümmend neli, võtan arvesse komisjoni algatusi maksustamis äh, valdkonnas, see kaasab ka tuleviku energia maksustamist äh, ja käibemaksu algatusi tulevikus, aga ma püüan hoida selle arutelu praegu vähemalt äh, selle, sellest dokumendist välja Äh, räägime ka äh, topeltmaksustamisest, maksupettusest, äh, kuuskümmend kaheksa ja kuuskümmend üheksa on muudatusettepanekud härra Eppingilt, olen siia samuti kompromissi kaasanud. ma toetan Eduard Skilunase muudatusettepanekut number kakskümmend, mis puudutab väike, VKE-de maksukoormust ning Äh, komisjoni ettepanekut Euroopa Liidu äh, vabatahtlike maksude osas ning seitsekümmend kaks, seitsekümmend neli on minu ettepanekud selles osas. Äh, raportis järeldatakse, et ka säästu maksustamiseks äh, äh, ning äh, rohelisteks maksudeks tuleks algatusi rohkem teha, tuleks vältida maksupettusi ning topeltmaksustamisi ning see on ka kompromissis kaheksa kirjas. kompromiss üheksa toetab parendusi, mida härra Epping on teinud ning ka härra Feio saja kahes suuline muudatusettepanek on Dio, Diego poolt tehtud topeltmaksustamise osas, see on ettepanek sada seitse. oluline on see, et teave, mis kodanikele antakse, on kasutajasõbralikus formaadis ning härra Eppingu muudatusettepanek selles osas on ka äh, sisse pandud, nii et ma annan endast parima tõepoolest ma toetan Arlen McCarthy'se Äh, muudatusettepanekut, mis puudutab äh, maksudest kõrvalhoidmise jälgimise olulisust ning äh, suuline muudatusettepanek esitatakse ka selle kohta, kui see vastu võetakse. kompromissis üksteist B oleme sisse pannud säästumaksude direktiivi reformi ning automaatse infovahetuse olulisust äh, ning äh, äh, sada nelikümmend neli muudatusettepanek Philippilt just seda käsitlebki. ma to-, toetan ka osaliselt äh, sinu ettepanekuid, Philipp, ning pakun siin välja suulise muudatusettepaneku võimaluse. oluline on ka maksuparadiiside puudutamine nendes kompromissettepanekutes. me kutsume üles liikmesriike pöörama maksuparadiisi küsimustele väga suurt tähelepanu, teades, et see on tundlik ähm, muudatusettepanekutes kaheksakümmend kolm, sada viiskümmend viis, sada viiskümmend neli, me kõike seda ka arvestame. nagu ma ütlesin, ma ei toeta äh, Äh, finantstehingute maksu ning käibemaksu detailide kaasamist nendesse kompromissettepanekutesse äh, teistes raportites käibemaksu teemadel ning Anna Podimatas, äh, Anna Podimata raportis finantstehingute maksu osas on see kõik juba kaasatud, nii et neid muudatusettepanekuid ma siinkohal ei toeta ja tõepoolest mitmeid muudatusettepanekuid nendel teemadel on tehtud nii et äh, ma lähenen asjale pragmaatiliselt. Äh, ma saan aru, et äh, fiskaalne föderalism on kasulik tööriist, muudatusettepanek, mis on suulises vormis tehtud, on ka siin olemas, see on tõepoolest samuti tundlik küsimus. Gramon ei ole hetkel kohal. aga ma arvan, et me võiksime küsida föderaalriigi esindajatelt, kuidas nad täpselt fiskaalset föderalismi siin defineeriks, sellepärast et ma olen aru saanud, et tegemist on ka üsna tundliku terminiga, mida see täpselt äh, sisaldab. minu koduriigis on meil kohalik maks ning ka regionaaltasandi maks, aga seda maksu kogutakse siseriiklikul tasandil ning riigi tasand siis jagab selle vastavalt kohalikele ja regionaalsetele võimudele ümber. kokkuvõttes ma loodan, et see esimene iga-aastane maksuraport parlamendi poolt survestab liikmesriike nii, et nad komisjoni maksualgatused kiiresti üle võtaksid ning ma loodan, et see aitab ka komisjonil seada üles algatusi, mis aitaks Euroopa Liidu riike ning ettevõtteid ja kodanikke, mis, millega nad igapäevaelus kokku puutuvad. ning ma tahan lõpetada, et öeldes, et ma olen tänulik variraportööridele ja nende, nendele tõepoolest abi eest, sellepärast et kogu see temaatika ei olnud väga lihtne ja ma loodan, et kokkuvõttes oleme me tulnud välja mõistliku lahendusega, aitäh! losing the microphone there. Right. hästi. edasi. Diogo. aitäh. kõigepealt äh, sooviksin õnnitleda Ullet tänada teda kõigi jõupingutuste eest, mis ta on teinud, sest et äh, ta tõesti üritas sõlmida äh, raskeid poliitilisi kompromisse isegi fraktsioonide siseselt. Äh, ta on tõesti teinud ära suure töö ja variraportööridega olid tal ka tihedad kontaktid ning suur tänu ka tema suhtumise eest kõigil neil kohtumistel, tegemist oli tõesti peaaegu jõulumeeleoluga, ta oli väga kompromissialdis ja ma arvan, et see esimene iga-aastane maksuraport äh, tuleks äh, äh, pärastlõunal tõesti suurte häälteenamusega vastu võtta nii et äh, suur tänu kõigi jõupingutuste eest, mis äh, ära tehti, ma tänan kõiki, kes äh, siin selle töö, selle raportiga tööd tegid, kes saatsid pidevalt meile veel hilises etapis, töötasid välja uusi ettepanekuid, me olime tõesti võimelised kõigele reageerima. aga nüüd räägiks selle iga-aastase maksuraporti tähtsusest tegemist on väga delikaatse teemaga parlamendis. sõltuvalt sellest, kust saadikud pärit on. eriti võttes arvesse finants- ja majanduskriisi tausta, on eriti raske suure eelarve puudujäägiga riikide ja suure võlakoormaga riikidega äh, riikidel hakkama saada ning äh, maksupoliitika võiks tõesti olla lahend, võimaluseks sellest kriisist väljuda. ja eriti praegu on vaja nõuda kodanikelt, et nad tooksid ohvreid, äh, makstes makse, ükskõik kuidas nad äh, sellesse suhtuvad see on äh, asi, millest äh, me ei saa üle ega ümber praegu Euroopa Liidus. lisaks neile üldistele mõttemõlgutustele tahaksin ma öelda ka midagi konkreetset. maksu, maksudest kõrvalehoidumise vastane võitlus, teabevahetus, fiskaalföderalism, ma arvan, et kõigi nende teemade puhul peame me üritama jõuda ühise lähenemiseni. meil on loomulikult äh, igalühel erinev taust, erinevad kogemused. Portugalis on maksusüsteem äh, riiklik, äh, riik, riikide, aga, aga piirkondade maksud lähevad tavaliselt kohalikele omavalitsustele. meil on äh, meil tehakse vahet äh, riiklike ja kohalike va äh, maksude vahel, aga süsteem on siiski teistmoodi kui mõningates teistes riikides, Euroopa riikides. makse kogub põhimõtteliselt äh, riik. teisalt on aga ka uusi väljakutseid, millega me silmitsi seisame. ja ma arvan, et vaja on teadvustada need väljakutsed. väga tihti räägime me näidetest mis puudutavad äh, eraisikute äh, maksu maksmist äh,, ettevõtete maksustamist äh,, on ju ettevõtjaid, kellel on e-, tütarettevõtjaid erinevates Euroopa Liidu liikmesriikides ning see ema- ja tütarettevõtte äh, struktuuri maksustamine on ka teema, millega me peame järgmistel aastatel äh, tööd tegema. ma olen arvamusel, et äh, selles äh, raportis õigusega viidatakse sellele, mis Euroopas juba saavutatud on, selleks, et vältida või võidelda maksudest kõrvalehoidmisega, tuleb vahetada teavet. ning ähm, selles vallas ongi meil tegemist uute väljakutsetega. Äh, meil on äh, tegemist ideoloogiliste erinevustega, mis on vägagi ilmsed ning meil on ka geograafiliselt erinevaid lähenemisviise. ning seetõttu on äh, selles valdkonnas ära tehtud väga suur poliitiline töö ning äh, see vastab sellele, kuidas meie peaksime sellele teemale lähenema, nii et veel kord suur tänu Olle Schmidtile. suur aitäh, Aliin. räägin äh, transpordikomisjoni ähm, koordinaatori nimel ja loen ette tema arvamuse. suur aitäh raportöörile ning äh, suur aitäh tema kompromissivalmiduse eest. me äh, saame aru, et suured väljakutsed Euroopa Liidus maksunda-, maksustamise alal on ühtse turu lõpuleviimine, äh, jätkusuutlik ressursside kasutamine ning matsu, maksupettuste vältimine äh,. härra Schmidt on arvestanud oma raportis äh, äh mitmeid aspekte, et neid kolme eesmärki täita. me nõuame Euroopa Äh, äh, ülest lepingut äh, maksuparadiisidega võitlemisel. samuti tahame me rahandusalaseid andmeid automaatselt vahend-, vahetada mm, Euroopa Liidu tasandil aga me oleksime tahtnud näha mm, kuuese õiguspaketi tasakaalustatust selles raportööris raportis, kus oleks harmoniseeritud ka äh, sissetulekumaksud äh, Euroopa Liidus. samuti tahaksime me, et Eurostat koguks tõhusamalt andmeid äh, maksupettuste vältimiseks, aitäh! suur tänu, Philipp! suur tänu! tegemist on selle komisjoni ja parlamendi esimese raportiga maksupoliitika teemal ning mul on hea meel, et Olle Schmidt on just vastutav raportöör, sest ma arvan, et äh, sa, Olle, suutsid äh, minna asja põhituumani ning mõelda maksustamisteemadel. kriitiline küsimus oli, kas me saame kokkuleppele mitmetes võtmeküsimustes äh, maksustamise vallas. maksustamise roll, Äh, see, et me oleme topeltmaksustamise vastu, aga samas me oleme ka maksupettuse maksudest kõrvalehoidmise vastu. mitmed nendest põhimõtetest on siin väga selgelt välja öeldud ning ma arvan, et äh, äh, sa andsid meile aluse väga laialdaseks kokkuleppeks siin parlamendis. ma arvan, et mitmed asjad äh, siin aluslepingute baasil ei ole meil äh, võimalik nendel teemadel kaasa rääkida ja siin saame me ühtsel häälel tõesti sõna võtta. nii et minu komplimendid hea tehtud töö eest. me toetame seda raportit, me toetame ka neid kompromissettepanekuid. üks küll on nende äh, hulgas, äh, see on põhjenduspunktis toodud kui me räägime põhjenduspunktist C, see on teie kompromissettepanek üks A, mis põhjustab äh, Äh, ülemäärast eelarve puudujääki äh, liikmesriikides, siis siinkohal võiks öelda, et äh, tihti on äh, üleliigne avaliku sektori võla, võlakoormus äh, riikide äh, võlakriisi põhjus ja siin me räägime makromajanduslikust tasakaalustamatusest jälle Hispaania, Iirimaa ja nii edasi, meil ei, me ei räägi siin avaliku sektori võla, võlakoormusest, aga me räägime siin ka tasakaalutusest, me räägime siin struktuursetest probleemidest nii et minu jaoks need kriisikirjeldussõnad ei ole siin kõige täpsemalt valitud. meie fraktsioonil ei ole kindlasti probleeme sellega, et me kõiki maksuteemalisi probleeme siin ei maini ja tõepoolest, nii nagu Arliin ka ütles, siis me ei ole selle kuue õigusliku algatuse paketiga äh, nõus, aga me ei taha igas raportis seda äh, üle korrata, nii et praegu on meil olnud võimalus oma muret väljendada selles äh, valguses ja mm, mul ei ole probleeme nende asjadega, mida siin ei ole mainitud lõpuks veel fiskaalsest föderalismist. mul on hea meel, et te selle tõstatasite. mina saan sellest kontseptsioonist aru kolmeselt. kõigepealt, kuni praeguseni oli meil kolm maksundam-, maksustamistasandit, kohalik, regionaalne ja, ja valitsuse tasand. me ütleme, et peaks olema neli, me ei taha asendada neid tasandeid, aga me ütleme, et Euroopa Liidu tasand on neljas tasand, kus võiks olla maksustamine ka mõistlik edasi on meil vaja tõelises fiskaalses föderalismis kahte asja. esiteks on meil vaja ühtseid reegleid ja see tähendab põhimõtteliselt reegleid öö, äh, öö, äh, kõik äh, meie ühisel tasandil, aga see tähendab ka manööverdamisruumi igal tasandil et me käitume kõik ühtse reeglistiku järgi, aga see reeglistik on paindlik, see ei ole üks ja jäik asi, kus kõik peaksid tegema täpselt sama. ja kolmes, kolmas asi äh, on maksude kogumine fiskaalses föderalismis, me peame aru saama sellest, et enamis, enamustes liikmesriikides see äh, administratiivne struktuur, mis eksisteerib maksude kogumiseks, on riik, liikmesriigi tasandil, valitsuse tasandil, äh, ma pakun välja, et me peaksime mõtlema välja midagi muud, Äh, liikmesriigi tasandil ilmselt on maksude kogumine endiselt mõistlikum, aga sealt ei lähe see allapoole kohalikule ja, ja regionaalsele tasandile, vaid ülespoole föderaalsele tasandile, kui me näiteks otsustame, et finantstehingumaks või mõni teine maksutüüp äh, äh, saab otseseks Euroopa Liidu maksuallikaks nii et see oleks siis fiskaalse föderalismi minu ettepanek äh, definitsiooniks, kolm aspekti peaks olema seal sees, mida ma mainisin. Olle, tahaksin äh, sind tänada väga mm, kompromissi valmiduse eest. Äh, ma tean, et sa oled inimene, kes dialoogi peab ja suur tänu sulle selle eest. Thank you, Dirk. Thank you, Mrs President. I would like to thank Mr Schmidt uh, for the work he has done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 tegemist on lihtsalt äh, vastupidise ettepanekuga äh, meie parlamendiliikmete soovidele. ning äh, me ei soovi ka automaatset maksude muutmist. Uh, so... suur tänu ja nüüd Olle, palun. aitäh tänan kommentaaride eest ja kokkuvõtteks tahaksin öelda, et me nõustume teiega. muidugi on arvamused erinevad. ja kindlasti äh, eriarvamused äh, jäävad kindlasti ka püsima, alternatiive äh, on vaja, nad on alati kasulikud, nõustun ka Philippiga, kui tõesti me tahame mingit mõju saavutada, siis peab oma komisjonis konsensusele jõudma. kui me nüüd vaatame iga teksti, iga muudatusettepanekut, siis isegi meie liberaalide seas on üsna tavaline see, et kõigil on eriarvamused. ma tõesti loodan, et lõppude lõpuks on äh, võimalik laiapõhjalist konsensust saavutada vaatame seda fiskaalföderalismi põhjendust punktis A. ma ei tea, kas äh, ettepanekuga taheti seda saavutada, kui tõesti, siis, äh, siis, siis võib-olla on asjad veelgi keerulisemad. ma püüan vähemalt natukenegi arvesse võtta Ramoni ja teiste muudatusettepanekuid. suur aitäh, esinaine! suur tänu! täna pärastlõunal on hääletamine ja täiskogul arutatakse seda teisel veebruaril. Läheme nüüd päevakorrapunkti number seitse juurde, see puudutab krediidireitingu agentuure ning Leonardo Domenici on meie raportöör. suur tänu, kui palju te mulle kõneaega annate, viis minutit? jah, tänan. Eh, reitinguagentuuride teema on loomulikult väga delikaatne ja keerukas ja äärmiselt aktuaalne eile Euroopa Keskpanga president samuti rääkis sellest teemast. me teame, et mm, nõutakse valjuhäälselt mm, reeglite kehtestamist, mm, nõutakse reitinguagentuuridele õigusliku raamistiku kehtestamist, kus äh, oleks, äh, mis sisaldaks väga palju reegleid, kahe tuhande üheksanda aasta novembrist on olemas komisjoni määrus, määrus, mida muudeti mais kaks tuhat üksteist ja äh, novembris novembrist alates on meil ka nüüd üks uus määruse projekt. ma meenutaksin eelkõige kolleeg Kozessi poolt meie komisjonis tehtud tööd ja meenutaks ka algat-, parlamendi algatusraportit, mille autoriks oli Wolf Klints. lisaks sellele ma olen nõus komisjoni lähenemisega volinik Barnier toetab äh, samuti seda lähenemist ning me tervitame seda. siin ei ole taustaks mingit äh, ideoloogiat ega karistamissoovi, soovi, vaid tegemist on laiapõhjalise lähenemisega. ning äh, reitingute andmise puhul on tehtud äh, palju vigu minevikus ja seetõttu tuleb äh, väga kriitiliselt äh, järele mõelda reitinguagentuuride töö ja äh, töökorralduse peale. eriti viimastel aegadel oleme näinud probleeme ja probleeme on olnud nende reitingute poolt vallandatud sündmustega, mis on puut-, puudutanud sõle, suurema võlekoormaga riike ja asjaolud ei olnud poliitiliste otsuste tegemiseks äh, kuigi soodsad. ning seetõttu on meie jaoks äärmiselt oluline, et poliitika ja institutsioonid mõtleksid äh, jälle se selle, et milline on nende tegelik roll, et nende tegelik roll seisneb selles, et nad looksid õigusliku raamistiku ka Euroopa Komisjon analüüsib seda teemat ning arvab, et äh, kohati kasutatakse reitinguid äh, liiga palju. raportis on juttu ka äh, riikide, riigireitingutest ning võimalikest huvide konfliktidest ette on nähtud mm, rotatsioon selleks, mis peaks edendama äh, konkurentsi äh, ja ette on nähtud ka vastutuskohustus, kui äh, antud reiting ei ole olnud õige. nii et väga oluline on see, et me väga põhjalikult seda teemat käsitleks oma komisjonis ning ma eeldan, et meil saab olema hea koostöö kõigiga, hea koostöö variraportööridega, kellega mul on juba olnud väga head kontaktid. hädavajalik on mõningate teemade puhul läbi viia väga põhjalik analüüs ning võimaldada finantssüsteemi paremat toimimist, meil kõigil on loomulikult omaenda ettekujutused, aga ma loodan, et meil õnnestub siiski jõuda ühise, ähm, ühiste põhimõteteni. parlament peab töötama välja uusi ideid, uusi ettepanekuid tegema ja mõtlema ka sellele, et milline on komisjoni roll, aitäh eh,. E, e, più difficile trovare il on ka mõningaid ähm, teemasid, mis on vähem selged, kus on rohkem segadust, aga ka nende puhul on vaja leida uued reeglid ja paika panna eesmärgid. eelkõige on minu jaoks siin olulised neli asja ja nende teemade puhul on meil vaja süvitsi minevat analüüsi. esiteks riigi võl-, võlakoorem ning äh, riigi reitingud. komisjon on siin juba mõningate mõtetega välja tulnud ja teinud uusi ettepanekuid. näiteks on juttu sellest, et iga kuue või kaheteist kuu tagant äh, antakse riikidele riigireitingud ning äh, jutt on sellest, et vaja on tagada suurem läbipaistvus ja mm, parem teave äh, reitingute kriteeriumide puhul ning vaja on avaldada kasutatud kriteeriumid ning riigid peaksid saama ka võimaluse reageerida antavale reitingule enne, kui reiting avaldatakse. ma tahaks ähm, meenutada seda, et äh, et äh, komisjonis äh, on olnud ka vastavaid analüüse. on olnud ka esimene versioon, milles sisaldus võimalus, et et äh, reitingu avaldamine võit-, võita, võidaks ka peatada, eriti kui äh, te, tegemist on saneerimispakettide läbiviimisega erinevatele riikidele. ma ei tahaks teha ettepanekut, et äh, neid tingimusi jälle vanas vormis äh, kasutama hakataks, vaid et me mõtleks järele sellele, selle üle ja leiaks uusi lahendusi, sest tegemist on spetsiifilise probleemiga, äh, mis puudutab neid riike, kellel on eriti suured raskused ja kellele siis omistatakse reiting. ning me peame veel tegelema põhjalikult ühe teemaga, nimelt konkurentsi teemaga loomulikult äh, olen ma teoreetiliselt selle poolt, mida komisjon ütleb, komisjon tahab, et, äh, et oleks turg, mm, kus reitinguagentuurid tegutsevad, aga põhimõtteliselt on olemas ainult kolm suurt reitinguagentuuri, mis omavahel konkureerivad. ja võib-olla tuleks siin mõelda hoopis rotatsiooni võimalusele äh, et äh, iga kolme aasta tagant äh, vahetakse ähm, reitinguagentuur välja, et äh, reitingu peab andma järgmine reitinguagentuur ja et vaja on ka nii-öelda ooteperioodi, mis kestaks neli aastat, enne kui saab sama reitinguagentuuri juurde tagasi pöörduda ning oluline on ka huvide konfliktide teema, vaja oleks ka sellesse teemasse süveneda ning äh, eriti äh, oleks vaja leida alternatiive emitendi poolse tasustamise mudelile, selle kohta on ka tehtud erinevaid ettepanekuid ning äh, võib-olla võiks välja töötada erinevaid mudeleid, me võiks näiteks mõelda investorite mudelile ning neljandaks peaksime me veel kord kontrollima ja analüüsima, kuidas äh, minna edasi olemasoleva reeglite ja seaduste mudeliga, mis, äh, mille puhul kasutatakse äh, liiga palju reitinguid ning nende kasutamine on süsteemi sisse kirjutatud. ning rahvusvaheliselt on usaldus sellise süsteemi vastu liiga suur seda oleks vaja muuta. tegemist on mudeliga, mis äh, tuleneb Ameerika mudelist ja see on seotud äh, erinevate tehniliste töödega, millele on väga suurt tähelepanu vaja pöörata. ning lõpetuseks viimane märkus. ma mõistan, milliseid raskusi selle teema käsitlemine meile valmistab eriti kui tegemist on Euroopa reitinguagentuuri loomisega. ja ma mõistan ka põhjuseid, miks uues määruses ei ole nii kaugele mindud. aga minu hinnangul ei ole positiivne see, et isegi mitte ei mõelda sellele võimalusele, et meil võiks olla üks või mitu Euroopa reitinguagentuuri isegi kui see oleks keerukas, oleks tegemist siiski olulise sammuga. see on minu poolt nüüd kõik ja ma jätaks ka kolleegidele võimaluse oma sõna sekka öelda. tegemist on loomulikult äärmiselt keeruka teemaga. ja mul on kindlasti hea meel kuulda teie sõnavõtte ja kommentaare meil on kahekümne neljandal jaanuaril plaanis kuulamine siis on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne teisel märtsil ja kahekümne esimesel mail toimub hääletus. ma loodan, et äh, meil õnnestub järgmiseks suveks äh, see määrus vastu võtta. ma loodan seda, sest äh, Euroopas on meil probleemiks see, et seaduste vastuvõtmine kestab väga kaua ja see loomulikult äh, mõjutab ka neid äärmiselt olulisi otsuseid ja äh, instrumente, aitäh! suur tänu, Jean-Paul, palun! suur tänu! ma sooviksin kõigepealt kinnitada raportööril, nii nagu me ka omavahel juba tegime, et äh, olen otsustanud äh, nagu temagi teha nii, et meie ettepanekud oleksid tõesti praktilised ja tõhusad. ma tahaksin paar märkust ka teha, need ei käi küll ar-, raportööri arvamuse vastu, aga vajavad järelemõtlemist. kõigepealt realism. ma olen kahte määrust, nende väljatöötamist jälginud ning nüüd kuidas siiski Äh, äh, kuidas need on äh, praktikas toiminud? muide, teema on poliitiline, see ei ole sugugi tehniline, kuidas need reitingud antakse. esimene määrus reitinguagentuuride puhul nägi ette kokkulepet, et äh, agentuurid saavad piiranguteta tööd teha, esmalt siis ei olnud ja siis me otsustasime, et järelevalve toimub Euroopa tasemel, komisjon ütles, et see on tegelikult juriidiliselt võimatu, äh, oodati nagu midagi, äh, pärast Larosi raportit loodi ESMA ja esimene määrus nägi ette, et regulaatorite kolleegium kontrollib olukorda, seni kuni luuakse pädev ametiasutus. seega kolm reitingu agentuuri, kes pidevalt pressis äh, kõne all on, ähm, septem-, loodi septembril kaks tuhat kümme, äh, kaks tuhat üksteist, aga polnud ikka neil veel äh, nende suhtes kontrolli läbi viidud, ainus äh, määrus, äh, mida pärast, mis kriisi tulemusel välja töötati, seda ikka veel ei kohaldata. ja ähm, üks Jaapani äh, agentuur olevat nagu juba tegevusloa saanud, see on ka huvitav muidugi, rääkides nendest riigivõlgadest, läinud suvel täiskogul räägiti kriisist ja Barroso juuresolekul ütlesin äh, rahandusdialoogi raames Trichelle, äh, miks see nii, äh, küsin, miks see nii on ja ikka ei olnud veel tööluba antud nendele arengutele. nüüd pressis avaldasin pressis ka oma arvamust, siis süüdistati mind, et ma olen ESMA presidenti ähvardanud, mina ikkagi arvan, et ESMA president peab ikkagi koordineerima tegevust, teoreetiliselt on see tema ülesanne ju. ja eh, ma soovisin, et käesoleva aasta eh, jõuluks vähemalt eh, mulle kinnitus antakse, et asjad lahenevad, aga mulle öeldi, et ei, ei, ei saa. nüüd kuulsin, et kolm agentuuri ikkagi äh, on äh, tegevusloa saanud äh, ja härra Panni ütles, et see pole sugugi imelik, sellepärast et, et me, on üks selline teatud parlamendisaadik, kes kogu aeg meid kiusab. ja tuletan kõike seda meelde sellepärast, et tegemist on teatud inertsiga, reitinguagentuurid on inertsed, nad on keerutanud ja keerutanud selles suhtes, kas nende tööd tohib kontrollida, võib, kes kontrollib, milline järelevalve peaks olema. ja eh, samuti keerutavad ka seadusandjad ning, eh, ning ka poliitikud, räägitakse konkurentsist. Eh, tõesti, komisjonis on selline tendents, et konkurentsiprobleeme on võimalik mingisuguste rot-, roteeruvate õigusaktidega lahendada. ning äh, kui meil, aga samas, kui meil on vaja äh, usaldusväärseid äh, reitinguagentuure, siis on meil vaja vahendeid ja meetmeid. nüüd kui on vaja teatud teatud äh, kohustusi äh, täita, siis see on teada, et ükski riik ei pöördu mingisuguste väike, väikeste ja tundmatute reitinguagentuuride poole. nüüd äh, selle projekti puhul oli vaja palju survet avaldada komisjonile, ma hindan küll volinik Barnier'd, kuid ähm, nüüd järsku kõik toimis kuni selle hetkeni, kui reitinguagentuurid eh, tulid välja eh, mõttega, et, et mm, välja töötatud meetmed ei, ei, ei, ei sobi ja nüüd eh, Barnier ütles, et mm, reitingute mm, tühistamine ilma vastava äh, õigusraamistikuta ei ole minu meelest õige ja äh, ma tahaksin teha ettepaneku, et ähm, neid reitingu äh, andmisi peaks ikkagi kontrollima, aga tehniliselt peaks see lihtsam olema. nüüd ma olen nõus raport, raportööriga, et kui, kui ta rääkis nende äh, reitinguagentuuri, nende klientide suhetest. kahe tuhande üheksandal aastal me juba arutasime seda, Perez tegi oma ettepanekud, aga head lahendust ei leitud. kui me nüüd Äh, emitent maksab skeemi kaotame, mis siis, kuidas me siis investoritele maksame? kuidas maksustatakse, mis, mis toimub, mida arutatakse internetis? tegemist on siiski kommertstegevusega ja äh, poliitilises plaanis ei tähenda seda, see sugugi reitingute ärakeelamist, meid ju kõik hinnatakse, isegi kui mina praegu kõnelen, hindate te mind. Eh, aga me tahame, eh, et eh, need, kes reitingut annavad, et, et, et nende reiting ei oleks ainus informatsioon, mis investoriteni jõuab ja ja et need reitinguagentuurid peavad olema ka usaldusväärsed. seetõttu ongi debatt poliitiline, mida soovivad riigijuhid, nad kritiseerivad reitinguagentuure, aga es-, esimene asi, mida nad tegelikult arutavad, on kes võidab, kes kaotab. kui ma kaotan kolm A-d, siis mul on äh, lips läbi, aga see on, see on ju see, see ei ole sugugi nii äh, äh oluline, kodanikud tahavad teada, mis tegelikult toimub. reitinguagentuuridel kindlasti on oma roll ja meil on ka oma roll, et teil, raportöör, on väga raske ülesanne, seetõttu soovin ma ainult, et me saame, saaksime paika panna ehm, paik-, paika panna korralikud reeglid reitinguagentuuridele ja neisse neutraalselt suhtuda, tänan. Wolf Klints, palun aitäh, Sharon, tõepoolest äh, reitinguagentuurid viimastel kuudel on hoolitsenud väga suure furoori tekitamise eest ja nagu Jean-Paul õigesti ütles, ei ole meil tegemist äh, üksnes tehniliste küsimustega, vaid poliitiliste küsimustega. üks asi on aga kindel, et me peame üritama äh, kogu seda reitinguagentuuri puudutavat arutelu jälle asjalikumaks muutuma, muuta, äh, muut-, sest viimastel kuudel on äh, asi käest ära läinud, äh, kui kriit-, mõni reitinguagentuur mingi kriitilise seisukoha avaldas, siis rünnati seda reitinguagentuuri, kes tegelikult halbade uudiste eest ju ei vastutanud. me siin arutame volinik Barnier ettepanekut mis tuleb õigel ajal ühelt poolt, aga teisalt tuleb see ajahetkel, kui me täpselt ei tea, kuidas olemasolevad õigusaktid ähm, praktikas toimiks. Mm, Jean-Paul siin rääkis, kui kaua aega läheb, äh, kuni lõpuks äh, esma hakkas tegelema oma tegeliku ülesandega. ma olen nõus paljude asjadega, mis äh, siin äh, dokumendis see kirjas on, aga on ka asju, milles ma olen hoopis eri meelt. esmalt ei, esmalt me teame, et reitinguagentuurid äh, tegid vigu globaalses majanduskriisis ja vahepeal on nad ka ise tunnistanud, et nad tegid vigu. Need äh, on asjad nagu näiteks, et nad leppisid huvide konfliktidega ning äh, Nad äh, seadsid esiplaanile omaenda ärihuvid, äh, jätsid tahaplaanile asja, äh, tegelikud asjaolud, nii et see on muidugi väga oluline. kuni Lehman Brothersi kokkukukkumiseni oli reitinguagentuuride käibe, käibe, käibekasum viiskümmend viis protsenti, see on täiesti enneolematu pärast Lehman Brothersi kokkukukkumist on äh, küll äh, see mm, tulusus vähenenud, aga endiselt on nelikümmend kuni nelikümmend kaks protsenti, nii et ikkagi väga hea. kes on aga need aktsionärid, kes omavad reitinguagentuuride aktsiaid? mul ei ole midagi selle vastu, et ükskõik kes võib olla aktsionär, kuni on tagatud äh, läbipaistvus ja kuni samad aktsionärid ei ole rohkem kui ühe äh, reitinguagentuuri omanike ringis. siin peaks äh, volinik minema kaugemale, äh, ta ei taha, et ühed ja samad isikud oleksid ühe või kahe või mitte rohkem kui kolme äh, reitinguagentuuri omanike hulgas rohkem kui viie protsendiga, mina arvan, et äh, nad või, neil võib olla ühest reitinguagentuurist rohkem kui viis protsenti, aga rohkem ei tohiks neil üheski reitinguagentuuris enam äh, oma aktsiaid olla. ja kui tegemist on reitinguagentuuride liitumisega, siis ma ei tea, miks komisjon näeb ette siin mingit piirangut, et ainult äh, järgmise kümne aasta jaoks Ehm, see võiks äh, olla mm, piiramatu ajaga. et kui mul on nagunii ehm, rohkem kui kolm reitinguagentuuri tegemist on oligopooliga, siis äh, ei oleks siin vaja mingisugust ajalist piirangut. ning äh, ehm, reitingute avaldamisel on väga suured tagajärjed, nagu me teame, ning äh, õigusega komisjoni ettepanekus on ette nähtud äh, teatav vastutus, et reitinguagentuurid peavad vastutama töö eest, ma tervitan seda, et äh, komisjon on näin-, siin viinud sisse selle tsiviilvastutuse aga mul on täitsa selge, et see on väga problemaatiline. see tõsiasi, et kuue või kaheteist kuu pärast äh, selgub, et reiting oli vale, ei äh, anna veel põhjust äh, ettevõtet vastutusele võtta, sellepärast et reitingud põhinevad oletustele. kui aga areng on läinud selles suunas, mis reitingu andmise ajal ei olnud ettenähtav, siis ei tohi see olla aluseks ettevõtte vastutusele võtmisele. kui aga teadlikult ja tahtlikult on lepitud ähm, huvide konfliktidega, kui on töötatud äh, hooletult, äh, kui ei, ei ole ähm, peetud kinni äh, oma kohustustest, nagu hiljuti Prantsusmaad soovi-, Prantsusmaa reitingut sooviti kahe tunni jooksul alandada ja tegemist oli tegelikult tehnilise veaga, siis äh, nende juhtumite puhul tuleks rääkida ka tõesti vastutusele võtmisest. kuna meil on nii vähe konkurentsi, ainult kolm rahvusvaheliselt tegutsevat reitinguagentuuri, kes äh, põhimõtteliselt äh, tegutsevad üheksakümne viiel protsendil rahvusvahelistel äh, juhtudel, ehkki tegelikult on rohkem kui sada reitinguagentuuri olemas, kolm tükki on neist äh, aga väga olulised, siis äh, on selge, et me peame vähendama sõltuvust reitinguagentuuridest. aga me oleme seadusandjatena ise selles süüdi, sest äh, oma riikides oleme ette kirjutanud, et pangad, keskpangad, kindlustusettevõtjad, pensionikassad võivad investeeringuid teha ainult siis, kui äh, on olemas vähemalt A pluss või kolm A reiting ja samal ajal ütleme me isegi oma, võtame me oma ette eeskirjades Äh, aluseks need kolm reitinguagentuuri. me ei ütle, et peab olema mingisugune reiting, vaid peab olema äh, Moody'si, Standard and Poor'si või Fitchi reiting. ja sellepärast on nende kolme äri läinud ka nii hästi. ja siin me peame ütlema, et me peaksime siin reegleid lõdvendama ja äh, pöörama selja nendele kohustuslikele ettekirjutustele ja nõudma, et äh, investeerimisfirmad ise oma tööd teeks, et kui tegemist on panga või investee-, panga või kindlustajaga, siis nad võivad ise äh, mm, analüüse teha. riikide puhul on vaja teavet, mida annavad näiteks keskpangad, OECD, IMF, kõikvõimalikud majandusinstitutsioonid annavad äh, iga kuu vastavat teavet riikide kohta. struktureeritud toodete puhul on asi teistmoodi. struktureeritud tooted on väga delikaatsed tooted ja nende mõistmine käib tihti üle mõistluse ka nende, neid väljastavate äh, mm, finantsasutuste juhtidele. nii et seal on tõesti vaja kohustuslikke reitinguid, nende koostamine eeldab loomulikult väga palju kogemusi ja väga head metoodikad, nii et tõenäoliselt ei ole võimalik siin vähendada sõltuvust reitinguagentuuridest. kokkuvõttes ma arvan, et ka teistes seaduseelnõudes äh, näiteks kapitalinõuete direktiivi puhul peame me nende asjadega tegelema sest ka seal öeldakse, et riigi võlakirjad on riskivabad, mm, nii et me peame tegelema re sõltuvusega reitingutest nendes äh, seaduseelnõudes. mul on kaks kriitilist küsimust, üks puudutab rotatsiooni. mina isiklikult arvan, et äh, see e-, roteerumise ettepanek, nagu ka Jean-Paul arvas, äh, ei ole praktiline, kui mul on ainult kolm reitinguagentuuri, üks firma juba kahte kasutab ja ma sunnin teda rotatsiooni kasutama, siis on üks ju puudu ja nii et põhimõtteliselt äh, ei ole seda äh, põhimõtet üldse võimalik äh, rakendada. nii et see ei ole praktiline, me peaksime sellest distantseeruma, aga me peaksime analüüsima, kas olemasolevad iseenesest ennast tõestanud, aga ainult riiklik, ühe riigi piires tegutsevad, tegutsevaid agentuure võiks kasutada. sest investorid ja meie seadusandjatena peaksime võtma teadmiseks, et on sadakond äh, reitinguagentuuri, kes ei tegutse rahvusvaheliselt, aga tegutsevad edukalt ühe riigi piires. see puudutab siis äh, nüüd neid metoodikaid ja mudeleid, mida kasutatakse ja nende hindamist. Ähm, see, et ESMA peaks andma äh, heakskiidu, see on minu meelest mõistlik, ehkki Jean-Paul siin kirjeldas äh, oma kogemusi ja mina küsin, et kas nad üldse on võimelised seda tegema, aga eeldame, et nad on võim-, tulevikus võimelised seda tegema, see on iseenesestmõistlik, aga mina ei ole nõus sellega, et see äh, loa andmise kontroll pea, peaks minema nii kaugele, et äh, lõppkokkuvõttes on kõik mudelid ja meetodid, mida kasutatakse, praktiliselt ühesugused ma ei tahaks siin nüüd äh, rääkida sellest, et äh, kasutatavaid lähenemisi tuleb äh, ühtlustada, sest see on ju ainus järelejäänud konkurentsimudel, mis meil on ja seda me tõesti ei peaks õõnestama. me peame tegelema artikliga kakskümmend kaheksa ja vaatama, mis seal vaja on teha riigivõlakirjade reitingud on väga delikaatne teema, see, et need peaksid tulema iga kuue või kaheteist kuu pärast, jah, aga et reitinguagentuurid on tegelikult liiga hilja oma reitingud avaldanud, sellest on räägitud liiga vähe ja me peaksime vaatama, et kuidas tagada seda, et reitinguagentuurid ei jää liiga kauaks ühe reitingu Äh, juurde pidama ja et nad siis äh, nädala jooksul ei ara-, ei alanda reitingut mitte ainult ühe taseme võrra, vaid kahe või kolme taseme võrra, see on äh, küll vale. eesmärkidega me oleme nõus, siin on paar kriitilist asja ning mul on väga kahju sellest, et see küsimus, kuidas tagada suuremat konkurentsi, ei, et seda küsimust ei ole üldse käsitletud. Euroopa reitinguagentuuri vastu ollakse, see ei oleks üldse usaldusväärne ja see alluks poliitikute mõjule, see ei oleks positiivne, aga ma arvan ikkagi, et me ei tohiks äh, liiga vara loobuda otsimast äh, lahendusi, mis tagaksid meile parema konkurents, parema konkurentsi ja ma arvan, et see on võimalik uh,. Thank you, Ashley. suur tänu, Ashley uh,. Thank you, madam chairman uh.... suur tänu tahan öelda, et toetan komisjoni ettepanekut suurendada läbipaistvust äh, reitingusektoris, mis peaks äh, julgustama investoreid ja tagama ka rohkem konkurentsi. ja seetõttu ettepanek Euroopa reitinguindeks oleks vajalik, informatsiooni äh, ühte kohta viimine oleks oluline, aga pealesunnitud selline mm, algatus oleks, ei oleks kasulik ma äh, toetan Klintsi ettepanekut äh, selles osas, et liigselt äh, toetatakse reitingutele, ettevõtjad peaksid tegema ise oma kodutööd, aga meil jääb üle vaid vaadata, kuidas me saame siseanalüüsidele oma otsuseid rajandada eriti just väiksemate firmade puhul, kellel puudub pädevus korralikult hinnata. ma arvan, et liigne toetumine reitingutele, mis automaatselt äh, käivitub turul mingisugused protsessid, ei ole turu stabiilsusele hea. Äh, mul on hea meel äh, toetada mm, uusi osalisi selles sektoris ning ka mm, uute reitingute, reitinguagentuuride loomist, aga ma olen nõus ka Wolf Klintsi märkustega, et rotatsioon ilmselt suuremat konkurentsivõimet ei taga, peale sunnitud rotatsioon tähendaks ainult seda, et reitinguagentuurid ootavad ära, millal jälle on nende kord tegutseda. ma olen mures komisjoni ettepaneku üle vaadata üle reitingu metodoloogia. me näeme seda ilmselt, et esma sekkumine tähendab seda, et reitingud standardiseeritakse. minu arust oleks vaja metodoloogiate erisust julgustada äh, me tahame viimase asjana seda, et kõik reitinguagentuurid järgiksid sama hindamismetodoloogiat ning see loeks, looks veelgi suurema karjaefekti. ma tahaksin rääkida ka e, e, tsiviilvastutusest, mis ilmselt on kõige kahjustavam aspekt selle ettepaneku juures me ütlesime, et me tahame näha suuremat konkurentsi e, reitinguagentuuride vahel me tahame näha uusi agentuure, kes turule siseneksid ning me tahame näha ka väiksemaid agentuure, kellel oleks kasvupotentsiaal. suurte kolme reitinguagentuuride äh, domineerimist mõjutab veelgi see, kui kõik turuosalised äh, oleksid äh, kaetud tsiviilvastutusega. kuidas on võimalik kaitsta ennast katastroofiliste juhtumite eest? Äh, ma arvan, et äh, kindlustus äh, suurtele reitinguagentuuridele on kindlasti odavam kui väikestele. kui me selle tsiviilvastutuse siia sisse paneme, siis see tooks kaasa ettenägematut järelmit. me näeme, et reitinguagentuure jääks veelgi vähemaks ning et kõige suuremad kolm reitinguagentuuri saaksid täiesti dominantse positsiooni, nii et kolleegid, mõelge ümber selle, selle tsiviilvastutuse osas õigus on teil selles osas, et reitinguagentuurid on minevikus äh, teinud suuri vigu, äh, eriti just ähm, äh, kriisi kõige suuremas osas. aga silmas tuleb pidada, et mitte keegi ju nende nõuandeid ei sunni järgima. reitinguagentuuride hinnanguga arvestatakse selle tõttu, et üldjoontes on neil õigus ja enamikul ajast nii et me peame olema kindlad, et äh, me ei tapa siin sõnumitoojat ja nii, nagu raportöör on ette pannud, et need riigid, kes on taastumisprogrammis, äh, nende reitingud tuleks peatada, sellepärast et erinevatel riikidel on erinev kasvuväljavaade. kui me vaatame Iirimaad, siis Iirimaal läheb taastumise programmis väga hästi. ja kui me võrdleme seda Kreekaga, siis asjad nii ei ole nii et ma arvan, et agentuurid ja investorid peaksid järeldama ilmselt oma hinnangutes ka seda, kui hästi eh, liikmesriikidel taastumisprogrammis läheb. pidagem silmas, et investorid näevad, et reitingud on vajalikud oma otsuste tegemisel, kui nad vaatavad, milline võlg on, on suurema riskiga. sellepärast, et investorid vaatavad eh, turumeeleolusid kui me lisame siin vastutusi, siis me saadame uued turuosalised, osalised lihtsalt minema. nii et äh, ma arvan, et meie ettepanekud peavad olema proportsionaalsed ja ootan koostööd teie kõigiga, suur tänu! suur tänu, Pascal, palun! Euh, euh, aitäh, ma tahtsin rääkida teemast, mida kolleeg juba puudutas ja lähme kohe asja juurde, väga hea esimene teema, eh, huvide konfliktid, ma olen üsna nõus Jean-Pauliga eh, selles osas, eh, et probleeme oleks sellega, kui mindaks praeguselt emitendi makstavalt süsteemilt investorite poolt makstavale süsteemile. praegu, mina teeks ettepaneku, et me mõtleks sellise süsteemi peale, mis oleks selline vahesüsteem, et oleks pakkumiskutsed, mm, kus oleks vahendaja äh, toote emitendi vahel ja investori vahel, et äh, ei emitent ega investor ei maksaks äh, reit-, reitingu eest otse, mis ähm, tekitaks ju mõlemal pool huvide konflikte, vaid et oleks teatav komisjoni tasu, mida võetaks siis äh, nii emitendilt kui investorilt ja selle, sellest komisjoni tasust makstaks siis äh, reitinguagentuuridele, kes äh, reitinguid annavad toodetele, aga et tasu ei tuleks üksnes emitendilt või investorilt, et tegemist oleks sellise vahenduse, vahendajaga ja see vahenda, vahendaja võiks olla avalik asutus, e, sellise, võiks kasutada sellist mudelit nagu Wolfgang Lintsi raporti puhul, seda meie ei toeta seda, et tegemist oleks puhtalt avaliku ametiasutusega, aga meie näiteks mõt-, võiks mõelda selle peale, et tegemist oleks mingi fondiga, Äh, mis ei sõltuks äh, puhtalt erahuvidest, aga ei sõltuks äh, otseselt ka valitsustest. see on siis see ettepanek, mida me tahaksime teile teha, mille üle me võiksime mõelda selleks, et praegusest süsteemist vabaneda, kus on väga palju huvide konflikte. teine element puudutab esmat ja niinimetatud mudelite harmoneerimist mina ei tee sama järeldust nagu teie, et äh, esma peaksid, peaks esmajärjekorras mudeleid äh, heaks kiitma. E, esmapoolne heakskiit äh, viib põhimõtteliselt selleni, et mudeleid harmoneeritakse. võtame, tegemist on iseenesest õigete mudelitega, neid tuntakse, põhimõtteliselt ei ole Mm, ju see, seal võrdusmärki, et äh, lihtsalt äh, antakse heakskiit mudelitele ja lõpuks äh, jõutakse välja ühtede ja samade mudelite kasutamiseni. on ju ka erinevaid majandusmudeleid, Keinsi ja liberaalide mudelid, mõlemad on usaldusväärsed, aga tulemused ei ole täpselt samad, nii et siin mina ei näe, et oleks mingi mudelite heakskiidu ja mudelite ühtlustumise vahel otsene side kolmas asi puudutab soovitused, et ähm, milliseid riskihindamisi kasutatakse. Äh, siin põhimõtteliselt kolleegid ütlesid, et äh, reitinguagentuurid põhimõtteliselt äh, peegeldavad turu arvamusi ja see on ju see, mida te ütlesite, eks ole. ja see on täpselt see, mida reitinguagentuuridele ette heidetakse, et nad ei hinda asja, õigesti riski, vaid lihtsalt äh, peegeldavad turu arvamusi, näiteks arvati, et Islandiga ei olnud mingeid probleeme, aga jõudis peaaegu pankroti äärele ja sama Lehman Brothersiga ja Kreekaga, et põhimõtteliselt lihtsalt äh, peegeldatakse turuarvamusi ja just nimelt see tekitabki probleeme, sellepärast et äh, see äh, käitumine on protsükliline, viib vales suunas ja riski hindamise puhul või siis teisalt lihtsalt valab õli tulle. nii et sellele me peaksime ka mõtlema. ma arvan, et süsteemis peab olema süste-, riski hindamise funktsioon, aga äh, ma ei äh, tea, kuidas see peaks meid viima soovituste andmiseni. kaks näidet, täna reitinguagentuuride peamine nõue Eurotsoonile on, et keskpank, äh, kes, et keskpangast saaks viimase instantsi laenuandja. kõik Standard and Poor'si äh, äh, soovitused lähevad selles suunas. minu jaoks isiklikult ei ole sellega probleeme, aga ma ei saa aru, et äh, miks äh, peaks äh, riigi riski hindamine viima selleni, et äh, agentuur annab soovitusi. ta peaks ütlema, et on probleem, aga ta ei peaks andma soovitusi, sa-, sama käib ka riskihinnangute puhul, et, et on tegemist riigivõlaga, mis ei ole kaetud. ja ri-, ja ka pensionite puhul äh, et äh, antakse soovitusi, et äh, tõsta, mm, tõsta äh, pensioniiga, aga tegelikult on erinevaid poliitilisi võimalusi suurendada osalustasusid ja nii edasi, mida, e, mille kohta ei peaks andma soovitusi reitinguagentuur e,. et reitinguagentuurid peaksid tegelema ainult äh, riskihinnanguga, aga ei peaks äh, andma soovitusi ideoloogiliste äh, mudelite kohta. ükskõik, mida reitinguagentuurid ütlevad, ma arvan, et äh, neil ei ole mingit legitiimsust anda poliitikutele soovitusi. ning viimane element, e-, vabandust, eelviimane element puudutab sõltuvust äh, reitinguagentuure puudutavast seadusandlusest. Mm, kui tegemist on reitingu alandamisega, siis äh, peavad investorid äh, vastavaid vahendeid müüma, ma arvan, et meil on olemas vajalikud instrumendid selles tekstis, meil on võimalik seal teha vahet, et te olete kohustatud ostma äh, väärtpabereid, mis, millel on äh, kolm A reiting, selle me võime alles jätta, aga kui äh, tegemist on sellega, et nei-, vastava mm, võlakirja või vastava väärtpaberi reitingut alandatakse näiteks kahe A-ni, et siis ta kohe ei ole sunnitud neid müüma, sest see Mm, suurendaks protsüklilisust ja praegu tekitab see suuri probleeme Itaaliale näiteks. meil on siin kindlasti olemas konsensus selleks, et selle teemaga edasi minna ning viimane teema puudutab fondi, millest ma juba rääkisin. ma olen üsna nõus sellega, nende ettepanekutega, mis tehti Klintsi raportis, mida enamus toetas. mul ei ole siin väga midagi äh, Äh, selles raportis ei ole midagi väga äh, konkreetset fondi kohta, aga me võiksime selle aluseks võtta selleks, et töötada välja mudel, mis ei oleks äh, avalik ametiasutus, selleks et vältida huvide konflikte, kes aga ei sõltuks ka mm, turul tegutsejatest ja mis tagaks kõigi nende probleemide lahendamise, mida on vaja. ning viimane punkt puudutab metodoloogiat. ma arvan, et eriti just ettevõtete jaoks finantssektori väliste riskide, eriti keskkonnariskide arvessevõtmine, kui tegemist on riskide hindamine, on, hindamisega on täiesti hädavajalik sest meil on tegemist väga paljude eh, finantssektori väliste riskidega, mida ei olnud võimalik ette näha, aga mida oleks vaja kaasata eh, selleks, et anda keskkonnariskide mm, kohta teavet investorite, sellepärast et see võib ettevõtete jaoks siiski osutuda väga oluliseks. see on variraportööride sõnavõttude lõpp, ütleb eh, proua juhataja, meil on pool tundi ainult jäänud neli inimest tahab veel sõna ja Leonardo äh, tahab ilmselt ka vastata, nii et peame tegema ilmselt lühemalt, kui variraportöörid siiani on rääkinud. Toomas Mann, Sven Kiigolt, Peter Siimon, äh, mina ise soovin sõna, kas on veel kedagi? Liisa, kas soovib veel keegi sõna? jah, ole ma arvan, et komisjonipoolseks sõnavõtuks ei ole aega, nad äh, raportiga juba äh, teemadel on sõna saanud. kui me räägime lühedalt, siis äh, võib-olla ka komisjoni jaoks jätkub kõneaega, nii et Toomas, palun kõigepealt siis. aitäh. Mm, alati on kahju, kui tahetakse, tahad sõna võtta ja öeldakse, et tee väga lühidalt, pärast seda, pärast neid äh, väga tuliseid kaitsekõnesid. Jean-Paul soovis, et teda hinnataks, mina annan sulle kolm A-d ja see, nii see ka jääb, aga Fitchi puhul see ei muuda midagi, Fitch alandas Hispaania ja Itaalia rep-, reitingut ja Moody's alandab Belgia reitingut. miks on see Euroopa reitinguagentuuri mõte nii vale, mõned ütlesid, et me ei vaja seda. mina arvan, et see fondi idee oleks päris heaks aluseks. kui me võiksime tõesti äh, hoolitseda selle eest, et äh, see element oleks sõltumatu, et näiteks mm, siis meil äh, oleks tõesti võimalus tegelikke muudatusi teha kui tõesti on nii et, üheks, et, et üheksakümmend viit protsenti äh, ärist äh, mõjutavad need kolm reitinguagentuuri, siis tavaliselt me teeme sellises olukorras midagi. Äh, härra Draghi ei tundnud ennast hästi, kui ta ütles eile, et tegemist on lihtsalt reitinguagentuuride arvamusega. Uh, ja reitinguagentuurides töötavad ju inimesed, kes on väga kõrge kvalifikatsiooniga, kellele makstakse tohutult äh, suur tasu äh, ja me peame üt-, hoolitsema selle eest, et nad äh, vastutavad ka tulemuste eest, mida nad avaldavad. ma olen nõus Wolfi seisukohaga, et rotatsioon on jama, sellest ei ole meil mingit kasu, need väikesed olemasolevad reitinguagentuurid seni ei ole olnud võimalust üldse neid kasutada, võib-olla me peaksime uuri-, uurima, et kes äh, üldse osaleb nendes. ma arvan, et äh, Warren Buffett äh, omab osalust kõigis nendes kolmes suures reitinguagentuuris ja vaja on loomulikult suuremat läbipaistvust ning viimane märkus, seadusandluse muudatus. Wolf Klintsil on õigus, me peame muutma seadusandlust äh, ja äh, me peame äh, tagama selle, et äh, et seadused ei oleks igavesed, vaid et neil oleks ka mingi parim enne ta-, mm, kuupäev. me ei tohi siin keeludega läheneda asjale, aga me peame reguleerima asja mõistlikult ning viimane asi, meil on väga palju teemasid, mille puhul äh, me ütleme, et äh, ei tule, et, et need on liiga äh, kaugel rahvast. nüüd on aga tegemist teemaga, mis on tegelikult väga rahvalähedane ja me võime väga palju ära teha siin selleks, et oma võimetust kuidagi kompenseerida. aitäh, Sven, palun! Really an interesting discussion. see on tõepoolest väga huvitav arutelu ja me ka eelmisel korral juba avaldasime huvitavaid arvamusi, omavahel vahetasime, aga ma arvan, et põhiprobleemid ei ole muutunud. ja ilmselt põleb see teema praegu rohkem kui kunagi varem. ma olen põhimõtteliselt nõus, et võtmeeesmärk peaks olema saada teatud konkurentsitase nii, et ühelgi üksikul ettevõttel ei oleks kogu võimekust ja jõudu turul nii et äh, siin meil peaks olema erinevate äh, fraktsioonide vahel ka konsensus, võib-olla mitte vasakul äärel, aga teiste vahel küll ja, ja seetõttu on, mind üllatavad tänased väljaütlemised, sellepärast et kui me oleme oma ühtses eesmärgis ühel nõul, siis me ei peaks toetama ühtegi teist äh, turujõu lahendust, sellepärast et üksikud agentuurid siin omavad kogu turujõudu ja seetõttu veel kord, me ei pea kindlasti ühtegi teist lahendust toetama. kui äh, jõu kontsentratsioon on liiga suur, siis me kasutame tavaliselt konkurentsipoliitikat ja püüame äh, äh, suured agentuurid üksikuteks üksusteks lagundada. aga me ei saavuta seda praegusel hetkel sest me võtame, kui me võtame väga brutaalse eh, lahene, lahenduse, see ei ole meie kui seadusandjate kätes, see on teiste turul toimijate kätes ka. tavapäraselt eh, isegi komisjoni kätes. aga täna me peame kasutama seadusõigusandja lähenemise selleks, et eh, turujõudu vähendada Äh, ma olen nõus, et Euroopa reitinguagentuur ei tohiks olla kindlasti avalik organ, see peaks olema avalikes huvides tegev äh, organ, aga mitte avalik organ ja see viib meid kõik äh, jälle seadusloome juurde tagasi. teiseks, ma arvan, et on oluline, et niikaua, kui meil on endiselt suured turul tegutsejad, kes turgu domineerivad, peame me piirama nende võimu. see tähendab, et iga suurem finants agentuur, mis omaenda riski, riske hinnates võib. Nad ei tohiks lähtuda reitinguagentuuride mm, hinnangutest. kindlustusseltsid ja pangad öö, lähtuvad nende hinnangutest. kui te investeerite oma raha, lähete näiteks panka öö, või tellite omale väärtpabereid läbi interneti, kas te siis teete seda seetõttu, et reitinguagentuur on hinnanud vastava toote kolm A-ga? ei, te mõtlete ise järele. ja seetõttu me ootame ka igalt äh, potentsiaalselt äh, teatud suurusega ostjalt sedasama me arvame, et reiting äh, tuleb pangandus- ja kindlustusmaailmas äh, seada sisse niimoodi, et pärast teatud suurust, jah, ma olen nõus, kui te olete väike finantsettevõtja, siis te ei ole võimelised keerukaid tooteid ise hindama. selge. aga niipea, kui teil on teatud suurus, siis te ei tohiks ainult äh, langetada oma otsust baseerudes reitinguagentuuride hinnangutel kui me lubame neil seda teha, siis me anname seaduse järgi neile võimu, mida me tegelikult äh, turumajanduses äh, näha ei taha. ja täpselt seetõttu peaks olema ka reeglid äh, karmimad. aga sealt edasi üllatas mind väga, et mitmed kõnelejad ütlesid, et meil pea, ei peaks olema pealesunnitud rotatsioon, aga samas äh, konkurentsivõime parandamiseks teisi võimalusi välja ei pakutud. Äh, ja seetõttu ma kutsun kõiki fraktsioone üles, et äh, pange midagi ette, kuidas reitinguagentuuride võimu murda ärge öelge, et te olete nende suurvõimu vastu, aga samas olete ka rotatsiooni vastu. pakkuge siis välja mingi mehhanism, kuidas nende võimu ja jõudu vähendada, mida turumajanduses me näha ei taha. ja see on nüüd mu viimane äh, väljaütlemine. me oleme täna väga äh, ohtlikus olukorras, riik on võtnud üle need riskid, mida tegelikult privaatsektoris pangad on võtnud endale selleks, et kasumit teenida. ja selles vallas me anname täna eraturul eh, tegutsejatele monopoolse seisukorra, me anname neile kogu turuvõimu. Eh, me riskeerime täna eh, turumajanduse eetiliste alustena, alustega ja ühiskonna toega turumajandusele, kui me sellist kuritarvitamist ei lõpeta see ei ole sotsiaalturumajandusega mitte kuidagi seotud. nii et palun võtke see vastutus, kuulake kodanikke, see reitinguagentuuride võim tuleb äh, murda, aga see peab olema äh, õiguspõhimõtetega kooskõlas ning uute huvide konfliktide väl-, äh, uute huvide konfliktide tekkimist tuleb ka vältida. aga see või teine meede, ükskõik, me peame lahendusega välja tulema Äh, ütleb äh, proua juhataja, me ei saa kõik viis minutit sõna võtta, Siimon saab nüüd sõna e, järgmisena. mul läheb äh, kolm minutit aega. ma tahaksin keskenduda ühele teemale, mida enne mainis Leonardo ja mi-, mida siis pärast käsitles ka Wolf, nimelt omanike struktuuri küsimus ja sellest tulenevad huvide konfliktid. see on asi, mis paneb mind selle arutelu puhul kõige rohkem imestama ma, ma nüüd vaatan siin Saksamaad, aga ma arvan, et asi on teistes riikides samamoodi, igal pool on väga suur huvi ja tundlikkus huvide konfliktide suhtes. seetõttu on meil väga ranged äh, seadused, me või siis me kavandame neid ja arutame neid ähm, kõigi erineva, äh, erinevate äh, ettevõtjate jaoks, advokaatide, notarite, tehnilise järelevalve äh, aktsiaseltside esimeeste, juhatuse esimeeste e, jaoks me räägime äh, sellest ka poliitikutega seoses ja kui Euroopa Komisjoni volinikud lahkuvad ametnikust, me räägime sellest, teadlikkus on väga kõrge igal pool, aga reitinguagentuuride puhul, e, kelle mõju majanduses ja poliitikas toimuvale äh, on äh, viimastel kuudel väga selgelt ilmnenud, ähm, on minu hinnangul seda liiga vähe. kui ma nüüd vaatan äh, komisjoni ettepanekut, äh, siis ma olen komisjonile tänulik, et komisjon on seda teemat käsitlenud, aga mida ta siis siia kirja on pannud? et, et, et ei tohi hinnata äh, sellist ettevõtjat, kes omab ise äh, reitinguagentuuris äh, osalust, kas äh, see, sellest piisab? ei, ma arvan, et sellest ei piisa Int huvide konfliktid ei tulene ainult sellest, et reitinguagentuuri aktsionär on aktsionär samal ajal ka hinnatavas ettevõttes. Pi-, piisab üksnes sellest, kui äh, Äh, reitinguagentuuri omanikul on piisavalt suur huvi reitingu äh, suhtes, kui ta on näiteks äh, spekuleerinud mingi fin-, finantsinstrumendiga, mis, mille areng see, turul seondub, on, on seotud selle ettevõtte käekäiguga. piisab sellest, et ettevõtja on tugevalt huvitatud sellest, et reiting äh, Ähm, ole, oleks äh, vastavalt tema huvidele ning äh, kui on terve rida ettevõtjaid, kes äh, kõik on sellest huvitatud, sellepärast et nad kõik tegutsevad vastavas valdkonnas, siis on meil tegemist probleemiga ja ma ei tea, kas te olete äh, teadlikud sellest Roland Bergeri poolt äh, läbi viidud uuringust, mis puudutab ettevõtete oma, omandistruktuuri. Roland Berger ei ole kindlasti mitte sotsialist ja kui me vaatame seda uuringut, siis me näeme siin kõiki neid nimesid, ähm, kes äh, on kasu saanud nendest reitingutest, äh, millest meie aru ei saanud. BlackRock, Goldman Sachs ja teised tavalised kahtlusalused ning äh, ma küsin, et kas me ei peaks sellele teemale suuremat tähelepanu pöörama selleks, et äh, huvide konfliktide vastu võidelda äh, tõhusamalt, nii nagu meie või siis riiklikud seadusandjad seda kõigi teiste mm, ettevõtete puhul teinud on? Uh, ma panin ka ennast kõnelejate Eh, nimekirja, ütleb juhataja ja ma ei hakka liikmete kasuks ennast siit ära võtma seekord. ma arvan, et eh, me räägime päris huvitavast eh, probleemist, kui me hakkame rääkima metodoloogiast ning sellest, kuidas reitinguagentuurid tegelikult toimivad paratamatult on palju arutelusid siis, kui reitingut algselt mingi toote loomisele kasutatakse. EFSF mis meie arust ei ole mingisugune väga kahtlane äh, organ, äh, tema teemadel arutavad reitinguagentuurid ja mõtlevad, äh, kuidas seda mm, finants- ja stabiilsusmehhanismi peaks hindama nii et kui fondi või firmat hakatakse hindama, siis, mm, siis me küsime reitinguagentuurideks, et, et, et miks seda tehakse, siis vastus tuleb tavaliselt, et teatud probleemid on meie hinnangut mõjutanud. ma arvan, et äh, ei ole õige öelda, et me poliitiliselt sekkume asjadesse, kui me pärime agentuuride käest, miks nad on seda teinud ja metodoloogia on samas avalik, siis äh, loomulikult äh, on põhjust küsida, et me oleme oma pensionifondide pärast mures ja nii edasi. küsimus on siis edasi, et kuidas seda muuta ja kogu need protsessid nii ka toimivad. kogu andmed on loomulikult ajaloolised, sellepärast et nad peavad ju ka agentuuridena koguma turult äh, andmeid, äh, et otsuseid teha need, kes on minuga triloogidel osalenud, teavad, et äh, ma olen alati rõhutanud seda, et äh, ajakohaste andmete kogumine reaalajas on väga tähtis. Äh, miks? sellepärast, et selline andmekogumine oleks kiirem ja need kolleegid, kes on vastu sellele, et ma tahan reaalajas kogutavad andmeid ja et Keskpank seda tahab, saaksid ilmselt tegelikult aru, et kui meil oleks reaalajas toimivad andmed, siis me ei peaks rajane, rajama oma otsuseid reitinguagentuuridele, kes koguvad vanu andmeid. Ameerika Ühendriikides on seda juba püütud teha ja kui ma seal käisin, siis Kapitooliumil eh, käisid ka arutelud, eh, et eh, nad peavad vaatama reitinguagentuuride hinnanguid ja seda nad ei tahtnud äh, osati teha. Äh, kui räägime riigi äh, reitingu peatamisest riigi puhul, kes on päästeprogrammis, ma arvan, et me läheksime liiga kaugele sellest. me oleme juba mm, teatud tootete puhul seda rääkinud, et kas meil peaks olema reitingule mingisugune viide või mingi tärnike, et näidata, et tegemist võiks olla riskantse tootega samas, kui me räägime riikidest, kes on päästeprogrammis või taastumisprogrammis, siis see oleks mõistlik, jah, seda teha. aga me peaksime vaatama, kas need riigid on teinud ka edusamme, see oleks kindlasti investoritele abiks. ma ei usu, et peaks olema äh, mingi viide sellele, et, et selles konkreetses riigis toimuvad asjad teisiti kui mõnes riigis, kes ei ole taastumisprogrammis ja lõpuks äh, väga paljudki sõltub siin ka investeerimiste käitumisest, mida nad tahavad ja nad tahavad tegelikult näha reitinguagentuuride ja suurte reitinguagentuuride hinnanguid. Hmm, see ongi küsimus, äh, millega me peame tegelema. see on sama nagu ka auditi aruandluse puhul, meil on suured ettevõtted, inimesed, kes, kes palkavad audiitorid, kes tahavad saada reitinguid, nad kardavad, et kui nad valivad väikese ettevõtte eh, nende eh, hindamiseks, eh, siis nad teevad midagi valesti või neid sellest süüdistatakse, nii et see on nõiaring, mul on piisavalt veel siin öelda, aga ma peatun siin ja järgmine kõneleja on Liisa. aitäh mul on mulje, et äh, siin on tegemist vastuoluga. me kirjeldame, et mis on valesti läinud ja mis reitinguagentuuride puhul ei toimi ja aga samal ajal me ei tee kõiki järeldusi leitud vigadest. mida ma sellega öelda tahan? kui äh, üheksakümmend viit protsenti turust valitsevad kolm reitinguagentuuri ja kui on olemas huvide konfliktid reitinguagentuuride töötajate ja mm, saadud kasumi vahel, siis äh, tähendab see seda, et ei töötata neutraalsete huvide alusel, vaid äh, tegemist on ju majandusettevõttega, mis peab hoolitsema oma äh, tegevuse tulemuslikkuse eest ja see viib selleni, et me peame mõtlema konkurentsipoliitikale. kolmel ettevõtjal on turg pihus ja tegemist on muuhulgas konkurentsi küsimusega vastavalt äh, kirjeldatud probleemidele tehakse ettepanekuid lahenduse kohta, aga põhimõtteliselt ei ole üldse juttu konkurentsimoonutustest. on ju ka ettevõtjaid, kellel on liiga head äh, reitingud ja me peaksime kasutama kõiki konkurentsipoliitika võimalusi selleks, et äh, seda valdkonda reguleerida, me ei kasuta üldse mitte kõike, mida me teame ja kõiki võimalusi, mis meil on. turule võiksid tulla ju ka uued tegijad ja see, mida ütles Wolf Klints, on minu meelest ka väga oluline, et säilitatakse läbipaistvus, et see oleks igal ajahetkel tagatud. ma arvan, et konkurentsipoliitika peab äh, samuti oma äh, rolli mängima ning äh, nende kolme reitinguagentuuri võimu tuleb piirata. minu jaoks konkurentsipoliitika ei ole piisavalt arvesse võetud, seda ei kasutata piisavalt, aga muus osas olen ma nõus paljude asjadega, mida siin nimetati, eriti mis puudutab Euroopa poliitikat ja mis puudutab äh, reitingute kasutamist, mida me ju tegelikult kritiseerime. mõned riigid, kelle suhtes on koostatud abiprogrammid, on suurtes raskustes, sellepärast et reitinguagentuurid ütlevad asju, mis muutuvad ise täituvateks ennustusteks. ning see mõjutab äh, turgu ja ma arvan, et äh, reitinguagentuuridel on liiga suured äh, võimalused turgu mõjutada. aitäh ja sõna saab olla. suur tänu, proua juhataja. huvitav on see, et et meil on vaja kasutada rohkem krediidivõlavahetustehinguid ja mitte krediidireitinguid äh,. kui me räägime turuvõimust, siis me peame asjad korraldama nii, et äh, tegelikult kui me vaatame täna valitsusi ja ja osalisi, siis me käitume hästi, äh, see ongi õige tee ülemäärase võimu vähendamiseni. kui te ei usu reitinguagentuure, kas te usute siis äh, Financial Timesi artiklit, äh, mis käsitles Euroopa Keskpanga nõukogu ja juhi arvamusi. Nad rääkisid riigivõlakriisist ja tõepoolest, äh, see otsus on kõige keerukam, nii et äh, te peate kindlasti karistama neid, kes tõeliselt ka, ka midagi väära on teinud mitte neid, kes sellest räägivad. nii et kindlasti peame sellel, selle kallal veel tööd tegema, detaile on mitmeid ja kui me selles, nendes detailides siin õnnestume, siis me võime isegi turgu veelgi rohkem haavata. nii et Wolf Klintsi sõnadel toetudes mõningad nendest ettepanekutest ei ole olnud kasulikud just meie eesmärkide poole liikudes, nii et püüame olla ettevaatlikumad kas või veidikegi. ja ei tohiks unustada seda, et isegi kui krediidireitinguagentuurid on äh, valesti talitanud USA-s, siis valitsus võimaldas neil seda teha. suur aitäh, Diego! aitäh, Sharon! ma soovin raportööri õnnitleda, teema ei ole kindlasti kergem. tegemist on juba mm, kolmanda määruse muutmisega. et sama määrust muudetakse kolmandat korda ja tegemist on hetkega, kus me peame Oh, hoolitsema selle eest, et me tõesti jõuaks sellise õigusaktini, mis on ka õiguslikult vettpidav. raportöör on paljudes asjades öelnud õigeid asju, mõned asjad on aga puudu. kõigepealt positiivsest. reitingute kasutamine, ma arvan, et ei tohi unustada seda, et et äh, ka investorid äh, peavad äh, koostama riskianalüüsi ja reitingud on selle puhul loomulikult abiks, aga sellise riskihinnangu võiksid koostada ka investorid. teisalt aga võib öelda, et reitinguagentuuridest on investoritel abi ning spetsiifilised lahendused, mis puudutavad riigivõlga ja äh, nende reitingute läbipaistvamaks muutmine, see on kindlasti hea mõte. ning nüüd problemaatilistest asjadest. meil on kolm suurt reitinguagentuuri ning asi on tihti nii, et võetakse meetmeid, mis on kindlasti vajalikud, aga põhimõtteliselt äh, tuleks äh, arvesse võtta kahe tuhande neljanda aasta ülevõtmiste ja ühinemiste määrust ning äh, kohustuslik rotatsioon, mitmed kolleegid rääkisid sellest, et äh, rotatsioon tegelikult äh, annaks panuse sellesse, et need kolm ettevõtet saaksid turgu veel paremini oma kontrolli alla võtta. see rotatsioon ei tagaks mingit kon-, konkurentsiolukorra paranemist mis äh, puudu on? komisjon ütles, et et äh, rahastamismudeli kohta tehakse ettepanekuid, tegemist on väga keeruka tehnilise valdkonnaga ja ma küsiks, et äh, kas see ei too endaga kaasa seda, et seda määrust tuleb hakata uuesti muutma ning selle tagajärjeks oleks õiguskindlusetus. ning viimane asi avaliku kapitaliga Euroopa reitinguagentuuri loomine on asi, mis sellest määrusest on täiesti välja jäetud. ja ma arvan, et me peaksime selle teemaga tegelema. põhimõtteliselt võiks ju olla äh, rohkem reitinguagentuure, see parandaks konkurentsiolukorda. ning äh, lõpetuseks tehti ettepanek, et riigid, millele on antud abiprogramm, et äh, nende, neid, neid riike ei, nendele riikidele ei tohi anda reitinguid. aga seda komisjoni ettepanekus kirjas ei ole. reitingud, mis antakse riikidele, ma arvan, et äh, riikidel peab olema võimalus äh, mingis vormis turul tegutseda, aitäh! suur aitäh! pöördun raportööri poole jällegi, komisjoni jaoks aega ei ole, sest äh, siinsete komisjoni liikmetel on palju olnud kommenteerida. proua juhataja, ma äh, ilmselt eelistaksin seda, et kuulame komisjoni. ja siis, siis selle asemel, et teie teeksite kokkuvõtte, jah? selge. raportöör tahab kuulda komisjonipoolset arvamust, nii et teil on hästi läinud ja tõepoolest oleme õnnega koos. Äh, suur aitäh, härra Domenici. Äh, mõningad aspektid, äh, et kommenteerida mm, tänaseid väljaütlemisi. palju kõneldi sellest, et millist mudelit täpselt peaks kasutama. komisjonilt on juba olemas raport sel teemal seda mainiti ka täna hommikul, et äh, emitentide baseeruvat mudelit äh, või investoritel baseeruvat mudelit kasutada äh, Ameerika Ühendriikides täna nendest teematest ka räägitakse ning seda uuritakse põhjalikumalt, milline mudel oleks parim. edasi metodoloogiate küsimus ma arvan, et äh, meil on siin segane arusaamine sellest, milline täpselt on komisjoni ettepanek ja kui lubate, siis väga lühidalt. meie pakume oma tekstis välja sellise võimaluse, et see set-, säte, mis on äh, täna artiklis kaheksakümmend kolm, et krediidiriskiagentuurid peavad kasutama süstemaatilist ja jätkusuutlikku äh, reitingu metodoloogiat, mis baseerub ka ajaloolisel kogemusel äh, ja sealhulgas ka riski testimisel, mm, meie ettepanekus me ütleme, et ESMA peaks tagama seda, et need metodoloogiad, mida kasutatakse reitinguagentuuride poolt, on vastavuses äh, õigusnormidega. nii et me ei anna esmale mingisuguseid äh, võimalusi harmoneerida metodoloogiaid või neid kahtluse alla seada, see ei ole meie ettepanek, meie anname esmale äh, võimu kontrollida, kas tänased metodoloogiad on vastavuses õigusnormidega, mitte luua mingisuguseid uusi metodoloogiaid. Äh, liigne sõltuvus ja toetumine reitinguagentuuridele, seda on mitmel korral täna öeldud, komisjoni jaoks on väga oluline, mm, see on meie ettepaneku võtme-eesmärke, me juba eelmisel suvel astusime esimese sammu äh, kui me pakkusime CRD nelja direktiivi välja, me juba ütlesime seal, et reitinguagentuuridest tuleks sõltuvust vähendada, selles programmis on see juba äh, toodud. mitmetes äh, direktiivides oleme seda ka hiljem äh, maininud ning oluline on ka kindlustussektoris samu põhimõtteid järgida oma ettepanekus palume me ka seda, et kõik järelevalveagentuurid Euroopas, sealhulgas väärtpaberituru järelevalveamet, ei kasutaks oma ja suunistes reitingut mm, märkimist, nii et me püüame vähendada nii õigusaktides Euroopa tasandil sõltuvust reitingutest kui ka Äh, erinevate järelevalveametite struktuurides. Äh, mainiti ka rotatsiooni küsimust siin. ma saan aru, et mitmed parlamendiliikmed äh, kahtlevad, kas rotatsioonireegel on mõistlik kasutada komisjoni vaatenurgast, on see reegel peamiselt seotud sellega, et huvide konflikt, konflikti vähe, vähendada emitendil baseeruval mudelil. me äh, tahame vähendada väga tihedat äh, kooslust emitentide ja reitinguagentuuride vahel äh, rotatsioon kolme aasta tagant või kuue aasta tagant ning jahtumisperiood nelja aasta tagant loodetavasti aitaks ja see on meie eesmärk, rohkem dünaamikat turule tuua. aga loomulikult komisjon ei arva, et meil on mingisugune võlulahendus kõikidele probleemidele ja ma olen väga huvitatud erinevatest ettepanekutest parlamendi poolt, sest probleem on tõepoolest õhus, konkurentsi sellel turul on vähe ma loodan, et ma ei võtnud liiga kaua kõneaega, suur aitäh härra Dominicile ja suur aitäh tähelepanu eest! suur tänu! Leonardo, kas tahate öelda veel kokkuvõtteks mõned sõnad? tegelikult ei taha. ma loomulikult sooviks tänada kõiki kolleege. kindlasti on meil veel võimalusi seda teemat arutada fakt, et me ei ole vastustega rahul, ei tähenda seda, et me ei näe probleemi. me teame, et objektiivselt vaadates on probleeme palju ja me oleks tänulikud alternatiivsete lahenduste eest. Uh, oh, suur tänu! kahekümne neljandal jaanuaril on kuulamine äh, raporti eelnõu kahekümne kaheksandal veebruaril ja muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kakskümmend kaks märts. me läheme edasi arvamuste vahetuse juurde ECOFIN-i nõukogu eesistuja ja Poola rahandusministriga okay, everybody. palun asuge nüüd kohtadele, lõpetage oma jutuajamine. kui te ei taha edasi jääda koosolekule, siis palun väljuge saalist. Please take your seats. I can still see conversations going on, they can go on outside. kui te tahate omavahel vestelda, siis palun tehke seda väljaspool saali We have a time schedule. meil on kindel ajakava. Right, we, we, as I am sure uh, colleagues know we... nagu kolleegid kindlasti teavad, me oleme jõudnud Poola eesistumisperioodi lõppu ja nüüd on meil võimalis äh, siis ECOFIN-i nõukogu eesistujaga kohtuda Poola ministriga, ma annan talle sõna umbes kümneks minutiks. Jacek Rostovski saab rääkida oma eesistumisest ja siis tuleb meil küsimuste-vastuste sessioon nagu tavaliselt. suur tänu, Sharon, aitäh, et te kutsusite mu siia püüan teha lühidalt ja keskenduda kõige olulisemale, mis toimus meie eesistumise ajal, meie seisukohast vaadates. kõigepealt minu arvates me ei alustanud sugugi halvasti. juba juulis äh, kutsusime üles oluliselt äh, vähendama intressimäärasid finantseerimisele, mis äh, Kreeka saartele ja Portugalile lähevad ja see ettepanek võeti vastu üsna kiirelt, äh, mitte ainult sellepärast, et tegemist oli Eurotsooni äh, otsusega, aga see oli meie ettepanek, meie algatus ja tegelikult varasemad intressimäärad olid lihtsalt nagu karistavad ja, ja surusid riigid pro, programmiriigid võla äh, lõksu, seega Eurotsooni liikmesriigid toetasid meie ettepanekut. teine äh, asi, mida me saavutasime muidugi loomulikult koos teiega, oli see, et äh, me äh, rajasime oma töö Ungari eesistumise ajal tehtule ning saavutasime kompromissi kuue õigusakti paketi osas. nüüd äh, toetatakse seda mõtet, et majandusvalitsemist või äh, majandushaldust tuleks süvendada euro, Euroliidus ja äh, ilmselt kuus õigusakti ei lase meil langeda mm, raskemasse olukorda, kui me praegu oleme. aga ikkagi on alles jäänud meie põhimure, seda võis ka eeldada, me püüame äh, riigivõlakriisi mõju vähendada, püüame väljuda sellest olukorrast, kus me praegu oleme. siinkohal tuleb märkida äh, kõigepealt äh, seda, et me oleme tänulikud parlamendile abivalmiduse eest kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta eelarve koostamisel, arvestades praeguseid pingeid, mis valitsevad maailmaturgudel, iseäranis riigivõlaturgudel, siis ähm, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta olukorda küll ei tahaks korrata, seetõttu olen tänulik parlamendile nende lähenemise eest üks väga oluline küsimus, millega me tegelesime veel, oli oktoobrikuus rekapitaliseerimise pakett, pankade rekapitaliseerimise pakett. nagu ma aru sain, külastas teid eile Mario Draghi, mina jagan tema arvamust, et kuigi see pakett oli väga hästi kujundatud iseenesest, ja selles paketis on mitmeid sätteid, mis peaksid tagama selle, et kapitalipuhver eh, ei loodaks eh, pankade eh, võimalusi vähendades igal juhul oli rekapitaliseerimise pakett ECOFIN-i poolt kavandatud sellisena, et ta moodustaks osa palju laiemast äh, projektist, mis oli parandada majandusjuhtimist, kuid loomulikult tekitada ka äh, tulemüür, äh, mis aitab vältida mm, riigivõlakriisi ülekandumist. kuigi ECOFIN-i otsus Äh, oli selline, et kõik peaks äh, olema ühtne pakett, mm, äh, läks asi nii, et rekapitaliseerimine, vastavad meetmed, mis välja kuulutati ja mida tutvustati ka Euroopa Pangandusjärelevalveametile, jõustusid kuid äh, kui ma nüüd lahke, äh, lahkelt suhtuksin olukorda, siis ütleksin, et tegelikult on, on tulemüür nüüd ainult äh, poole maani üles ehitud. mina olen väga kriitiline selles suhtes, kui te soovite, võime seda asja veel arutada. ning lõpuks me aitasime kaasa ka sellele, et ähm, nõukogus üheksandal detsembril arutelud korda läheksid, nii nagu meie eesistuja soovis, me soovi-, nimelt me soovisime, et kui äh, kokkulepe saavutatakse, leping sõlmitakse, siis see peaks kaasama kahtekümmend seitset liikmesriiki, peaks tuginema ühenduse lähenemisele, kuid nagu te ise teate, kahjuks osutus see võimatuks. minu arvates on väga kahju sellest. aga tahaksin veel äh, natuke rääkida meie kui eesistuja eesmärgist, kuigi meie eesistumine nüüd lõpeb. Ähm, tahaksin siiski rääkida ka Poola valitsusest äh, niinimetatud valitsustevahelise lepingu kontekstis kõigepealt oleme me siiski ähm, üht-teist saavutanud. Äh, osu, oluline äh, osa sellest on IMF-i tugevdamine, valuutafondi tugevdamine ja äh, tulemüür on ka sellega seotud. meie üldine suhtumine aluslepingutesse, muide ma ei taha siin sugugi vabandada, tegemist on siiski majandusjuhtimist puudutava aluslepinguga ja see on teie jaoks ka oluline meie lähenemine üldises plaanis oli selline, et me väga äh, toetame seda, et integratsioon süveneks majandusjuhtimises Eurotsooni seitsmeteist äh, liikmesriigi vahel, aga äh, seitsmeteistkümne ja kümne liikmesriigi vahel ei tohiks uusi äh, Äh, erinevusi tekkida, seetõttu kutsusime üles äh, osalema laiemas hääletamises, seetõttu äh, kui Eurotsooni asju arutatakse, siis tuleb teisi liikmesriike ka kutsuda arutelule, aga hääleõigus on siis ainult Eurotsooni riikidel, see aitab erimeelsusi vältida teiseks me tahtsime demokraatlikku õiguspärasust otsuste vastuvõtmise kontekstis, kui on tegemist eh, integratsiooni süvendavate otsustega. ja loomulikult eh, on eh, siinkohal vaja ka parlamendi osalust. kui süvendatud integratsioon läheb kaugemale, siis äh, arutati ju isegi seda võimalust, et eelarvet võidakse liikmesriikide parlamentidele tagasi saata, ma ei saa seda vali-, vältida, kuid äh, me oleme siiski üht-teist kriisist õppinud. selge on see, et äh, tegemist on kriisiga, mis nakkab, mitte lihtsalt äh, kriisiga, mis äh, on põhjustatud äh, riigi, avaliku sektori vigadest. ja nüüd oleme jõudnud selleni, et lubame Euroopa Keskpangal sekkuda kriisi korral, kui seda selgelt välja ei öelda, siis, ähm, siis tekib äh, segadus. aluslepingute järgi võiks äh, äh, keskpank sekkuda, aga kui arvatakse tõesti, et keskpank ei suuda ära hoida kriisi levikut, siis tuleks keskpanga mandaati muuta. keskpank peab olema sõltumatu, kuid tal peab olema võimalus sekkuda, meetmeid võtta juhul, kui on ohus Euroopa, Eurotsooni terviklikkus või ühe Eurotsooni riigi äh, finantsolukord, äh, kui on tegemist siis äh, kriisinakkusohuga. ning ma olen ka paljudest äh, muudest asjadest kõnelnud, peab rääkima äh, siin stabiilsus äh, võlakirjadest, äh, majanduskasvu aastaanalüüsist, tohututest äh, regulatiivsetest äh, ümberkujundustest, energiamaksust, maksustamine näiteks, ühine konsolideeritud maksubaas, kõik kuulub sinna alla, kuid olukord oli ikkagi nii tõsine, et ähm, kas oli seda väärt, et me keskendusime lihtsalt kõige elulisematele teemadele, kõige tähtsamatele teemadele, mis viimase kuue kuu jooksul üles kerkisid. kokkuvõtteks ütleksin, et üheksanda detsembri nõukogu, ülemkogu vähemalt Ähm, näitas mulle valgust tunneli lõpus pärast poolteist aastat äh, resoluutset äh, tegutsemist vastassuunas on hakatud nüüd lõpuks liikuma õiges suunas ja ähm, mind julgustab e iseäranis see otsus, millega kavatsetakse tugevdada neid ressursse, mis antakse IMF-i käsutusse ning eh, samuti Euroopa stabiilsusmehhanismi puudutavad otsused ja EFSF-i otsus asjad hakkavad nüüd natukene paremas valguses välja nägema ja ma arvan, et eh, enne tippkohtumist tegi ka EKP väga olulised otsused, seega äh, järgmiseks otsustab Eestis, äh, esinaine, mis edasi saab. suur aitäh! ma pean ütlema, et äh, me oleme mitme teemaga edasi läinud Poola eesistumise ajal. me lõpetasime lühikeseks müügi ja krediidivõlavahetustehingute teema ja peaaegu lõpuni oleme jõudnud veel äh, mitme teemaga ning mul on väga hea meel, et need hirmsad intressimäärad programmi riikidele on nüüd ära muudetud. mina olen seda taotlenud juba selle aasta algusest ja isegi varem. sedasama on nõudnud ka teised parlamendiliikmed, seetõttu me oleme väga rahul sellega, et et eesistujamaa on niisuguse tulemuse saavutanud, see on väga oluline jätkusuutlikkuse seisukohast. võin teile öelda ka, et täna pärastlõunal äh, konsulteerin komisjoniga ka SEPA küsimustes. me oleme Koreperilt saanud ähm, kirja või ta saabub vahelt, loodetavasti on see veel üks teema, millega on edukalt lõpule jõutud Poola eesistumise ajal ja kui me räägime eurost, siis äh, sümboolne on see, et isegi siis, kui me äh, viskleme kriisis, jätkavad Euroopa Liidu institutsioonid tõsist tööd ühisturu tugevdamiseks finantsteenuste valdkonnas ja äh, tegelevad ka euroga tundub, et kokkulepe näitas lausa, et tegemist oli usaldushääletusega euro suhtes. loodetavasti on tehtud otsused ka ettevõtjatele ja tarbijatele kasulikud. nüüd on Jean-Paul esimene, kes soovib sõna võtta, palun. aitäh, härra minister esmalt ma tahaks konstateerida, et Poola eesistuja on teinud head tööd ja täiskogu istungil teie peaministri kohalolekul rõhutasid paljud kolleegid, et tegemist on ühega parimatest eesistumistest, mis olnud on. Te mm, sekkusite tormi ajal ja tänu teie tööle jõudsime järeldusteni ning siin Äh, proua eesistuja rääkis ka, mida te ole, kõike olete teinud e, e, õigusloomeliste algatustega, see on täiesti rahuldav. ma tahaksin teile esitada ühe raske küsimuse. Te olete nüüd näinud neid kuut kuud, te meenutasite, et te hääletasite majandusjuhtimise paketi poolt, et komisjon tuli välja tekstidega, mis seda peavad täiendama, see majandusjuhtimise pak-, see juhtimispakett on, äh, tundub täiesti äh, hästi vajalikuna, aga niipea, kui see on vastu võetud, mõtlevad äh, riigid välja lepingute täiendamise ja kaheksa kuud tagasi tundus see, mida parlament soovis, olevat täiesti võimatu. Te olete nüüd elanud ja näinud neid vastuolusid äh, kas te saaksite meile öelda, et kas enne jõulu saaksime saata välja teie optimistliku sõnumi, et ähm, tunneli lõpus äh, on näha valguskiirt ja kas Poola eesistuja saab meie jõuluõhtu teha ilusaks, kas me võime seda sõnumit edastada? aga minu küsimus on, et mida te arvate sellest olukorrast, mis meie kaaskodanikele tundub olevat täiesti arusaamatu, ühelt poolt on meil ühenduse meetmed selleks, et edendada eh, majanduslikku lõimumist, aga teiselt poolt on vaja, et liikmesriigid eh, lepiks kokku äh, aluslepingute muutuses äh, Te teate, et kevadel eelmise eesistuja ajal me võtsime vastu artikli sada kolmkümmend kuus muudatuse, aga hetkel ükski liikmesriik ei ole alustanud veel ratifitseerimise protsessiga, aitäh ja häid jõule teile! Monsieur le Président, merci pour la question. suur tänu küsimuse eest ma ei tea, kuidas kaitsta teisi riike ja seista ka Poola eest, aga äh, ainus selgitus ja see on muide ka mõistetav, et äh, septembri ja detsembri vahel äh, muutus olukord nii euro ümber seoses riigivõlakriisiga ja sugugi mitte paremuse poole. seega on täiesti loomulik, et liikmesriigid püüdsid kuidagi tagasi tulla nende ideede juurde, mida varem ei suudetud äh, läbi viia ja, ja ei aktsepteeritud. osa mõtteid pärines muide ka äh, Euroopa Liidu rajariikidelt ja kui inglise keeles väljenduda, siis ütleksin better late than never või ehk parem hilja kui mitte kunagi. see probleem, mida te kardate seoses ratifitseerimisega, see loodetavasti ilmselt ei ole eriti hirmus. igal juhul häid jõule ka teile uh,. Next I have Werner Langen Enne Langen, palun. aitäh, härra nõukogu eesistuja. ma tahaks oma küsimuse või kommentaari ma ootan hetke. ja, ja, suche noch die Sprache, eins. Oui. Okay, vielen Dank aitäh, härra nõukogu eesistuja. ma tahaks oma kommentaari jagada kahte ossa, esiteks tahaksin ma tänada ka teie kogu meeskonda väga intensiivse töö eest väga erinevate äh, õigusloomeliste projektidega ja esinaine juba rääkis seda, et äh, mina olin äh, börsiväliste tehing, tuletistehingute äh, raportöör, teie töötajad tegid väga head tööd, sest äh, meie näeme oma ülesannet selles, et äh, me ei pea mitte üksnes järele mõtlema selle üle, kuidas me äh, lahendame olukordi väljaspool Euroopat, vaid et kuidas meie pärast Lissaboni lepingu jõustumist oma ülesandeid täidame ning Lissaboni leping ütleb, et äh, seadusloome parlamendis ja nõukogus toimub kvalifitseeritud häälteenamusega. Lissa-, see tähendab, et Lissaboni leping nõuab nõukogult ja see nüüd puudutab teid, et nõukogu äh, teeks otsuseid ja konfliktijuhtumite puhul ei tohi üksikud arvamused olla määrava tähtsusega, hoolimata sellest, et teie töötajad tegid väga head tööd. ECOFINil ei õnnestunud mõningates küsimustes leida lahendusi, sellepärast et äh, jääda kindlaks sellele, et Lissaboni leping ei kehti, et me nagu varem ähm, teeme otsuseid ühehäälselt või siis äh, läheme ülemkogule, kus asjad käivad nagunii ühehäälselt, nii et ma kritiseerin seda, et mis puudutab menetlusi, siis järjest vähem, juba Ungari eesistumise ajal oli see tunnetatav ja teie eesistumise ajal ka, lõppkokkuvõttes järjest vähem äh, kasutatakse tavalist seadusandlikku menetlust Lissaboni lepingu alusel ja seda ma kritiseerin. Äh, OTC tulevik, äh, tuletistehingute puhul ähm, ei olnud ECOFIN võimeline mõistlikku lahendust äh, leidma, mida parlament nõu-, soovis Euroopa järelevalveasutuse osas ja kolmandate riikide osas. see äh, oli just ECOFIN-i tegemata jätmine, sest kaks ministrit, muuhulgas Saksa minister, olid selle vastu ja blokeerisid seda. parlament ei lepi pi-, pikemas perspektiivis sellega, et Lissaboni leping ei kehti. see ei käi nüüd ainult teie kohta, vaid see käib kõigi finantsministri, rahandusministrite kohta ning äh, teine kommentaari osa teil on Äh, väga head tulemused olnud, me teame, et me peame võtma vastutuse, aga Euroopa Keskpanga mandaadi äh, jut-, muutmisest ei ole seni olnud juttu, teie olete nüüd äh, seda arutelus maininud, mis puudutab pankade rekapitaliseerimist, siis seadusandlikus protsessis on meil baasel kolm, mis näeb ette et kahe tuhande kaheksateistkümnendaks aastaks tuleks omakapitali määra tõsta. Euroopa ametiasutus nüüd viis läbi stressitesti üheksa protsendise omakapitali määraga ning äh, riigivõlakirjade äh, allahindamisega kahe tuhande kaheteistkümnendal aastal mm, kes oleks võimeline vastavates sektoris veel äh, usaldust tekitavalt toimima ma ootan seda, et G kahekümne otsused äh, tagaksid selle, et reguleeritaks kõiki tooteid, kõiki tegutsejaid, et sellega tegeleksid rahandusministrid ning äh, seda sõna minimaalne reguleerimine finantssektoris, seda te isegi ei maininud täna ning seetõttu olen mina teie äh, tööga lõppkokkuvõttes rahulolematu, ehkki ma pean teie töötajate tööd küll väga kiitma Well, thank you on behalf of my assistant. suur tänu äh, ka oma assistentide nimel. nüüd äh, Ecofini otsustest rääkides tahaksin täiesti selgelt öelda, et asjaolu, et Ecofin saab kvalifitseeritud häälteenamusega äh, Ähm, otsuseid vastu võtta, ei tähenda seda, et ta peab seda tegema. eesistujamaa otsustab, kuidas toimida. ja äh, mina jään selle seisukoha juurde, mitte ainult kui eesistuja, vaid ka äh, muudel juhtudel ma tahan, et te mõistaksite seda Basel kolmest kõneldes ja ühe, üheksast protsendist kapitalist kõneldes. pean ütlema, et tekkis nagu mingi hirm, et äh, ebapiisav kapital praeguses olukorras võiks viia selleni, et pankadevaheline turg külmub. ma ei ütle, et see nii on, aga nii kardeti ja tekkiski mõte, et kiire reageering tagaks siis selle, et kõikidel pankadel oleks tõesti adekvaatset kapitali järgmise aasta eh, keskpaigaks ja see eh, aitab ära hoida tõsisemat mm, majanduslangust, mis võiks tekkida pankadevahelise turu hangumisest. nüüd kahjuks eesistujana Poola ja, ja paljud teised riigid samuti, päris paljud ECOFINis äh, arvasid ühtmoodi, et äh, niisuguse reegi-, rekapitaliseerimispaketiga edasi minna oleks viga, ilma selle oodata, et, et tulemüür oleks juba paigas. vastasel korral tekib lihtsalt nõiaring, rekapitaliseerimine tekitab täiendava koormuse eh, riikidele, kelle eh, võimalused vähenevad, see omakorda tekitab koormuse pankadele ja Mario Draghi ütles äh, ju ka seda mitmel korral, võib-olla isegi eile, ma nõustun temaga, me oleksime pidanud kõigepealt üles ehitama tulemüüri. tegime asju vastupidi, kuid nüüd hakkame aru saama ja hakkame äh, tulemüüri tasapisi üles ehitama, ei ole mõtet äh, siin teeselda, et me ei ole teinud vigu, oleme küll, parem on ikkagi neid tunnistada ja parandada oma vigu. nüüd ma vabandan, kui keegi arvab, et ma Äh, olen mõned olulised asjad kahe silma vahele jätnud. kõik on oluline. me nõustume täielikult ka G kahekümne mandaadiga, äh, kes soovis teatud määral kõike kontrollida, aga äh, ma tean, et et äh, esinaine kontrollib siin ajajaotust, seetõttu võib-olla ma äh, võtsin kõik liiga kiirelt läbi. ja nüüd ma sain Coreperilt kirja, võin teile öelda, et äh, täna räägime ka Sebast ja Keis Vind on, on järgmine kõneleja. suur tänu, härra minister, et te tulite oma mandaadi lõpul veel meie juurde. ma olen äh, konservatiivide ja reformistide esindaja, seda tahaksin tänada, et te olete kõiki kaal-, kaasanud oma töösse Poola eesistumise ajal. me oleme kolmepoolsetel kohtumistel kohtunud, rääkinud äh, lühikeseks müümisest ja muudest teemadest, kõik kohtumised on väga professionaalselt läbi viidud ja teil on tõesti õnnestunud head tööd teha. tahaksin ka öelda, et äh, me oleme siin komisjonis arutanud seda, kuidas oleks võimalik investorite usaldust Euroopale tagasi tuua. tõesti, kuidas, kuidas investorid saaksid teada, kuhu investeerida, millest on tõesti kasu ja me soovisime, et te mõistaksite, kui oluline on kommunikatsioon turgudel me soovime, et te soovitaksite Taanile eh, järgmise eesistumise ajal, et nad ikkagi suhtleksid investoritega, et eh, Euroopas on siiski riskid üsna madalad võrreldes muu maailmaga. tänan. Can I say that I, I, I have the mm, very strong impression? ma tahaksin öelda, et eh, mul on selline tunne, et alustav Taani eesistuja on väga kaasav ma olen kindel ka, et eesistuja austab ja arvestab äh, parlamendiga täielikult, nii nagu meie Poola eesistumise ajal oleme püüdnud seda teha. mis puudutab äh, suhtlemist ja teavitamist, siis ma arvan, et ECOFIN-i uuel eesistujal on väga head äh, suhtlemisoskused. ma leian ka, et üks asi, mis aitab suhtlemist ja parandab seda, ma loodan tõesti, et see nii on, on see, et kui uus valitsustevaheline leping, kahjuks valitsustevaheline, kui see leping näeb ette või tagab osaluse ka kõikidele eurogrupi ja euro, euroala osalejatele kõikidel tippkohtumistel, siis on meil palju tugevam solidaarsustunne ja see teeb ka lihtsaks äh, eesistuja jaoks, isegi kui tegemist ei ole euroala eesistujaga, mm, suhelda ja teavitada turge hästi. raskus, mis meil Poola eesistumise ajal oli turgudega suhtlemisel, seisnes selles, et Eurogrupp formaalselt äh, nii väga palju ei otsusta, aga meie eesistujana ei saanud äh, selles äh, protsessid, protsessis osaleda ja see tähendas ka seda, et teavitamine Äh, üle mm, siis äh, Eurogrupi eesistuja, ECOFIN-i nõukogu eesistuja ja komisjoni vahel ei olnud nii väga sujuv. tõeline probleem seisneb loomulikult reaalsuses selles, et nii äh, ühenduse kui ka üksikute liikmesriikide tasandil suheldakse ja see omavaheline suhtlemine on kõige olulisem, sellepärast et hea äh, Eh, kommunikatsiooni taga on hea sisu ja kui sisu tegelikult suhtlusel ei ole, siis eh, ükski suhtlus seda ka ei asenda. aitäh. Sorry. Well, and then if we have substance. ja loomulikult, kui meil on sisu ja siis ka hea suhtlemine, jah, ma olen kindel, et kui sisu on hea, siis ka Taani eesistuja suudab seda väga hästi edasi anda ja see tugevdab ka inv-, investorite usaldust ma ütlesin juba varem, et tulemüüri ehitamisega oleme me algust teinud. ma arvan, et tulemüüri ehituse lõpuleviimine on problemaatiline ja me peame nägema, kuidas äsja tehtud otsused, eriti see, mis puudutab eh, pikaajalist eh, likviidsust eh, Euroopa Keskpanga poolt pangasüsteemile, kuivõrd, millises ulatuses on see stabiliseeriv ja kuidas see aitab olukorra parandamisele kaasa, aitäh! suur aitäh! Äh, kõnelejate nimekiri on äh, vaba mikrofoni alusel kokku pandud sekretäriaadi poolt, nii et äh, ma vabandan, kui kõnelejate järjestikus on erinev Olle Schmidt, Sven Kiigold, Ann Lindsent, Uudo Pulman ja Otto Mäe-Käras. kas on veel, kes sooviks sõna? hästi, Elisa siis esimesena, palun. suur aitäh ja suur aitäh, et tulite meie ette kõnelema. ma arvan, et selle kohtumise eesmärk ei ole mitte ainult tänada teid hea tehtud töö, töö eest ja ma tõepoolest tänan teid äh, siiralt. Äh, see, kuidas te räägite intressimääradest, intressimäärade karist-, karistas, karistajalikkusest, äh, erinevatest äh, dokumentidest, mis teie eesistumise ajal on vastu võetud, ma olen olnud ka seal raportööriks, suur aitäh teile. ma arvan, et ma kasutaksin võimalust ning äh, loodan, et järgmiste kuude jooksul nende teemadega ka edasi tegeletakse sest nagu te ütlesite, siis olulised probleemid ei ole veel lahenduse leidnud. ning üks äh, probleem, mis on äh, suurenenud, on see nõiaring, mis on äh, probleemsete pankade ja probleemsete riikide vahel tekkinud ja sellele probleemile me ei ole lahendust leidnud. ma arvan, et erakaasatus riigivõlakriisi lahenemisel on minu arust olnud viga kogu selles protsessis aga rääkides nüüd kahest teemast, ma tahaksin rää-, teada, mida te arvate? et kui me räägime probleemsetest riikidest, siis mis te arvate, kas see äh, mudel vajab täiendamist, äh, mida me äh, oleme algatanud? Te rääkisite finantsstabiilsuse mehhanismidest, IMF-ist, Euroopa Keskpangast. kuidas te näete, et need mehhanismid toimivad ning äh, kas te arvate, et kõik, mis me oleme kuue õigusliku paketiga saavutanud, sealhulgas ka makromajanduslik järelevalve, kajastub ka selles tekstis, mida on aluslepingute muutmiseks äh, ette seatud? selleks, et majanduse juhtimist tõhustada. Äh, teine küsimus on pankade kohta ma arvan, et üks puudujääv lüli on siin äh, kriisijuhtimise struktuur pankade jaoks, sellepärast et komisjon on töötanud selle teema kallal, aga ta ei taha ettepanekut teha siinkohal. kas teie arust on kriisijuhtimine pankade jaoks äh, mm, teema, millega me peaksime tegelema lähitulevikus, nii et me lõpetame ära selle nõiaringi ja tegeleme kahe asjaga jätkusuutlikul meetodil, aitäh! suur tänu! kuna te rääkisite selle teema sisust, siis on mitmeid asju võimalik teha, kui tulemüürid on paika seatud. minu isiklik arvamus on, et kui korralikud tulemüürid oleksid paigas, siis oleksid suuremad probleemid ära hoitud. täpselt samamoodi ka panga taaskapitaliseerimise meetmed ei oleks olnud probleemiks, kui tulemüür oleks olnud paigas. meie probleemiks on olnud see, et me oleme kõiki neid asju teinud ilma korraliku tulemüürita ja ma arvan, et kuniks meil ei oleks äh, kas tulemüüri või turvavõrku, kuidas iganes te seda nimetate, siis on meie tegevus väga piiratud, äh, sest ohutult ei saa me paljut ette võtta. sealhulgas äh, ka lahendada neid probleeme, mis kriisi käigus on kerkinud. ja see ilmselt rakendub ka kriisi juhtimisele, kuigi hea resolutsiooni raamistik peaks olema paigas Euroopa Liidu tasandil selleks, et riikide valitsused saaksid selle importida, üle võtta omaenda äh, õigusraamistikku. ma arvan, et teil on õigus, kui te ütlete, et see on üks puudujääv lüli, mis meie äh, kaitseliinis on. kõik on mm, püüdnud juhtumipõhiselt ad hoc lähenemisega äh, Äh, alustada ja ma arvan, et see on tõepoolest õige ka, et lahendada asju ad hoc baasil, selle asemel, et oodata, äh, kuniks Euroopa Liidu tasandil on suured struktuurid loo-, loodud selleks, selleks ajaks võib kõik olla juba äh, halvasti lõppenud, aga hea oleks olnud, kui me oleksime ikkagi suutnud Euroopa Liidu tasandil kiiremini käituda, aga need teemad on kõik omavahel seotud ja komplekssed. Küsimus aluslepingutest versus kuuene õiguslik pakett ma arvan, et eelkõnelejad on juba öelnud, et aluslepingut äh, praegu on sellisel moel, nagu see õiguslik pakett oli algselt plaanitud. aga parem on õppida ise tehtud äh, vigadest ja meil oli õigus, ütleb äh, koosoleku juhataja. jah Äh, nõustub härra Rostovski, mul ei ole mingit probleemi sellega nõus olla siin. nii et ma tahan selgelt öelda, et jah, parlamendil oli õigus. aga vähemalt on meil see võimekus olemas, et me suudame neid vigu parandada. see on kindlasti parem, kui et öelda, et kuna me eksisime siis, siis me peaksime endiselt äh, eksima ka tulevikus, aitäh uh,. Uh, well, Some... suur tänu Äh, mõningad asjad tõepoolest töötavad, Franco on järgmine kõneleja ja ma tahaksin öelda, et äh, mõningad asjad, mis on juhtunud, näiteks äh, Euroopa Keskpanga likviidsus töötab, sellepärast et viie koma kahest protsendist kahe koma viie protsendile on kukkunud näiteks Hispaania võlakirjade mm, mm, laenamise protsent, nii et Olle saab järgmisena sõna suur aitäh, proua äh, juhataja, ma tahaksin äh, tänada teid ja mulle meeldib ka see, kuidas Poola eesistuja on asju juhtinud, te olete Euroopa Liidu äh, institutsioonidest hoidnud eemale omaenda kodused küsimused, kuigi Poolas toimusid valimised ja ma hindan seda tõepoolest kõrgelt. Te olete optimistlik ja mina liberaalina olen ka tavapäraselt optimistlik Äh, tundub, et tunneli lõpus siiski äh, üheksanda detsembri ülemkogu põhjal mingisugune valgus helgib. Äh, ma tunnistan ausalt, et ma tegelikult seda valgust ei näinud, vähemasti alguses mitte. sest ma nägin tegelikult lahkneva Euroopa esimesi samme mõningad on jäänud välja. mina tulen väikesest Põhjala riigist ja meie oleme tõepoolest mures me loodame ja teie ise ütlesite ka samamoodi, et me loodame, et meid välja ei jäeta. või et meid ei võeta isegi koosolekute saali. ma arvan, et see on väga oluline, et me oleksime kaasatud, eriti tänases olukorras, ja ma loodan, et saate täiendada, eh, kuidas meie saaksime tulla sellisesse Euroopa Liitu, mis koosneb kahekümne seitsmest või kahekümne kaheksast liikmesriigist, kes on võrdsed ja te viitasite ajaloolisele taustale seoses ühe oma naabriga. Mm, päris põnev. seda kommenteeriti väga oluliselt ka minu koduriigis. me kardame, et meid hakkavad dikteerima suured riigid, sest tänast Euroopa Liitu juhib Saksamaa ja kuigi mulle Saksamaa meeldib, ja ma arvan, et see on hea ja sellepärast, et meil on vaja oma tooteid müüa Saksamaale, siis niimoodi siiski Euroopa Liit juhtima ei peaks. ja tulles eriti väikesest riigist ja Taanis on samasugused äh, diskussioonid, sellepärast et ma elan just äh, äh, lähedal Taani piirile, siis ma arvan, et me peaksime olema ettevaatlikud ja ma loodan, et te saate veenda oma kolleege selles, et et ähm, Euroopa lahknevus või eristatus äh, erineva kiiruselisteks Euroopateks, äh, see ilmselt oleks väga ohtlik. sest me teame Euroopa ajaloolist tausta ja teie teate ilmselt seda veel paremini kui mina. suur aitäh! tõepoolest, me arvame, et Euroopa jagamine või jagunemine äh, ükskõik mis ajahetkel, eriti praegu, oleks katastroof, millele mm, ravi ei oleks. aga samal ajal oleme me ka väga sügavalt veendunud, et euroala killustumine oleks täpselt samasugune katastroof, kui euroala laga-, laguneks. ja kuna see oht meie ees on, ma ei räägi siin konkreetselt Poolast, aga me püüame kindlasti oma eesistumist selles vaimus äh, äh, läbi viia, sellepärast ma nendest asjadest ka täna räägin. me leidsime, et ainukene mõistlik vastus oleks täielikult toetada euroala sügavamat integratsiooni ja samal ajal öeldes, et see integratsioon peab edasi minema sellisel moel, et Euroopa Liit ei jaguneks euroala riikideks ja teisteks riikideks. ja see mehhanism, mis võimaldab seda saavutada, on osalemine ja hääletamine, eh, nii eh, nagu ka aluslepingutes on ette nähtud eh, tõhustatud ja tihendatud koostöö osas. ja kui me läheme edasi mööda seda teed, siis saame me toetada ka euroala riike sügavamas integratsioonis, mida need riigid saavutavad, ilma selleta, et eh, riskida Euroopa Liidu terviklikkusega. ja ma arvan, et eh, meil on hästi läinud, et eh, eesistumine suures kriisis on olnud ühe mitte euroala eh, riigi käes, eh, Ungari käes, nüüd meie käes ja siis sealt edasi ka eh, Taani käes, kes ei ole ka euroala liige. mis puudutab küsimust suurte riikide kohta, siis te ei kommenteerinud mitte minu kommentaare, vaid meie välisministri oma ja välisminister ütles, et teda häirib rohkem sakslaste passiivsus kui nende aktiivne tegutsemine ja see oli meie jaoks veidi üllatuslik, aga ma arvan, et üldiselt on see meie vaatenurk tõepoolest. seda ka tänu meie geograafilisele asukohale. me arvame, et Euroopa Liidu ühemeelsus ja stabiilsus ei ole meie jaoks mitte ainult äh, majandusküsimus, vaid ka riikliku ja rahvusliku julgeoleku küsimus. aitäh! aitäh ja Mariann, palun! ma räägin hollandi keeles uh,. Ik wil me heel graag aansluiten bij de woord- ma sooviks äh, ühineda kiidusõnadega Poola eesistumise aadressil, sest ära on tehtud palju tööd ja seda on tehtud ka heas äh, õhkkonnas, õhustikus, hoolimata raskest olukorrast. ma tahaksin rääkida siiski paarist asjast, mida te ütlesite Euroopa Keskpanga kohta, te ütlesite, et me peame tegema muutusi, kuna nakkusoht on väga suur, kuna liikmesriikide maksevõime on ohus, kuna eurotsoon on ohus ja Euroopa Keskpangal peaks olema siis võimalus hakata tegutsema. ja et selleks on vaja lepingumuudatusi seda arvamust jagavad siin paljud, aga kas te arvate, et äh, see on tõenäoline, et kriisi lõpus, kui finantsdistsipliin on taastatud, et ähm, me tõesti näeme seda hetke? ja valitsustevaheline leping, millest nüüd räägitakse ja täna on sellest ka korduvalt räägitud, me saime eile selle teksti, ma ei tea, milline on selle teksti staatus, aga äh, kui toimub valitsustevaheline töö sõltumata Lissaboni lepingust, siis äh, ma ikkagi sooviks teada, et äh, kes selle projekti on kokku kirjutanud, kes äh, selle kallal töötab? see on üks asi ja teine asi on see, et kas te arvate, et sellise valitsustevahelise lepinguga on tõesti võimalik lõimumist edendada ja teha seda demokraatlikult legitimeeritud viisil ka edaspidi, kui äh, liikmesriikide pädevusi antakse üle Euroopa Liidule, siis äh, mängivad äh, selle puhul olulist rolli er-, liikmesriikide parlamendid, aga pärast seda, kui need pädevused on üle antud, peab äh, samuti olema tagatud demokraatlik legitiimsus ja kui ma seda esimest projekti loen, siis ma tegin, siis te tegite minus küsimusi mm.. suur tänu mis puudutab Euroopa Keskpanka, siis ma saan aru sellest, mis te ütlesite, et me oleme põhimõtteliselt loonud äh, sellise juhtimisorganite süsteemi või institutsioonid, mis võimaldavad meil, kui me tänasest olukorrast välja saame, et me sellesse kunagi tagasi ei langeks. teisest küljest, tänane olukord võib kesta päris pikka aega kantsler Merkel on öelnud, et me räägime siin aastatest ja mitte kuudest. mina ise usun, et tänane aluslepingute raamistik võimaldab Euroopa Keskpangal seda kõike saavutada, mida ma ennem ka mainisin. aga kuna äh, mõned inimesed tõlgendavad lepinguid nii, et need ei võimalda neid tegevusi, siis mina ütlen, et neid tuleks tõlgendada nii, et nad lubavad äh, ja kui selline olukord jätkub aastaid, mida ma kardan, et võib juhtuda, siis äh, tuleks seda tagada. aga kui rääkida sellest, et valitsustevahelistesse meetoditesse tuleks kiiresti siseneda, äh, siis elu on äh, täis üllatusi ja seetõttu ma arvan, et meile on öeldud aeg-ajalt, et mis tundub eh, enamikele majandusteadlastest eh, mõistlik lahendus ei ole seotud aluslepingutega ja sellisel juhul tuleb lepinguid muuta. küsimus lepingu enda kohta minu arust eh, see eelnõu, mis Herman Van Rompuy ja ülemkogu poolt on kokku pandud ja nüüd hakkavad esindajad selle kallal ka töötama küsimus demokraatlikust legitiimsusest on äh, tõeline probleem. ja kui meil on vajalik euroala liikmesriikide distsiplineerimiseks mehhanismi, siis see võib olla kas äh, peaaegu täielikult automaatne mehhanism ja sellega alati kaasnevad probleemid, sellepärast et reeglid ei näe iga mõeldavat olukorda ette. või kui keegi seda peaks määrama manuaalselt, siis tuleks anda see ülesanne mõnele Euroopa Liidu institutsioonile ja kui see antakse mõnele institutsioonile, siis nagu ma alguses ütlesin, selleks oleks vaja piisavalt demokraatlikku legitiimsust selle institutsiooni jaoks, nii et ma olen teiega väga nõus. suur aitäh! ma olen kõnelejate nimekirja kasutanud, kaotanud ära, Sven pidi lahkuma. Antonin, palun. aitäh! ma võin äh, liituda selle positiivse meelestatusega, et Poola eesistumine oli tõesti väga positiivne. ja ma arvan, et äh, saavutada oleks äh, võimalik olnud veelgi rohkem, kui see oleks sõltunud ainult teist. meil on võlakriis, meil on avalike eelarvete kriis, eraisikute eelarvete kriis, tegelikult on meil probleeme jätkusuutlikkusega Euroopa finantssüsteemis ja sellepärast sooviks ma mõelda sellele, et mida me peame veel tegema. me oleme üht-teist teinud, aga kindlasti on meil veel vaja palju ära teha. minu meelest on meil olnud probleeme juhtimisega intresside asi muudeti ära, aga nakkusoht, erasektori osalemine, seda, erasektorit on minu meelest kaasatud ainult Kreekas ning pankade rekapitaliseerimine, riigi võlgade turuväärtust võeti seejuures arvesse ning äh, seal oli probleeme ka nakkusohuga ning riigivõlad ja maksude, maksudistsipliin. ma arvan, et meil on vaja majanduskasvu strateegiat ja seetõttu on meil vaja investeeringuid, eurovõlakirju ja ma tahaks teada, et milline on teie suhtumine neisse, eraisikute võlad, äh, rekapitaliseerimine, erasektori võlade äh, rekapitaliseerimine ja saneerimine peavad olema esimese, esmajärgul saaks Euroopa teha, et neid protsesse kiirendada, riigivõlakirjade puhul on parameetrid üsna selged, aga ma arvan, et meil on vaja kiiremaid protsesse ka erasektori puhul ning ähm, lepingud ähm, ja rahv-, valitsustevaheline leping ähm,. vaja oleks, et ähm, tegemist oleks ka lepinguga kahekümne kuue valitsuse vahel, aga et selle suunitlus oleks mm, ühenduse suunas, ükskõik kust see leping pärit on. ja siis ei ole meil ka enam probleeme legitiimsusega. ma arvan, et meil on vaja äh, legitiimsust meil on vaja, et Euroopa Parlamendi kaasatakse, siis äh, on võimalik sellega toime tulla. Äh, alustades küsimuse viimase osast, siis ma arvan, et äh, tõeline probleem on valitsustevaheline leping kakskümmend kuus riiki täna, kakskümmend seitse peale Horvaatia liitumist. sellises struktuuris ei ole väga lihtne kaasata ka ühenduse institutsioone. ma olen nõus teie eesmärgiga ja minu enda arusaamine on see, et seda eesmärki on väga raske saavutada, kui kõik liikmesriigid kaasa ei tee küsimus riigivõlgade turuväärtuse kohta ma arvan, et äh, me peaaegu tegime sellise vea, et äh, sattusime olukorda, kus riigivõlg oleks pidevalt äh, määratud turu poolt, peale mida valitsused oleks pidanud rekapitaliseerima panku. see oleks muutnud valitsuste olukorra hapraks kes oleks pidanud siis oma mm, varade väärtust vähendama ja siit olekski sisendunud, sisenenud me nõiaringi. usutava tulemüüri loomine oli väga oluline. oluline oli ka vähendada potentsiaalseid rekapitaliseerimise negatiivseid mõjusid me olime siin tõepoolest selle ohuga silmitsi. Äh, rekapitaliseerumise paketis oleme teinud äh, palju häid asju. me oleme öelnud, et taaskapitaliseerimine on äh, riigivõla riigivõlast ülesaamisest mm, oluline samm, kolmekümnendal septembril kaks tuhat üksteist oleme me sinna ka seadnud tähtaja. me oleme ka öelnud, et likviidsussätted Vienna põhimõtete järgi, äh, neid tuleks austada, neist kinni pidada, nii et me oleme, meil on õnnestunud parendada rekapitaliseerimise paketi kvaliteeti, aga äh, põhiline viga asjade järjestikuses tegemises äh, mida on valesti tehtud, seda hakatakse alles nüüd parandama. see aeg, millal rekapitaliseerimine tuleb lõpule viia, on järgmise aasta keskpaik, õnneks. ja ma loodan, et selleks ajaks on meil võimalik eh, tulemüüri elemendid eh, juba usaldusväärseks eh, teha, nii et see nõiaring meid ei tabaks. ma ei saanud päris täpselt aru sellest eraisikute võlgade küsimusest, võib-olla saate seda korrata? Sí, la deuda privada yo considero que en la deuda pública, en la deuda riigi võlgade puhul on äh, maksudistsipliinile seatud äh, Äh, eesmärgid, aga ka erasektori puhul on meil vaja rekapitaliseerimist ning meil oleks vaja panna paika eesmärgid, määratleda, kuidas see oleks kooskõlas stabiilsusmehhanismiga ja kuidas seda stabiilsusmehhanismi oleks võimalik täiendada? ma olen nõus. I, I can't say much more than that, I mean aga ma ei saa siia väga midagi juurde lisada, sellepärast et äh, me räägime praegu ülemäärasest eelarve puudujäägi distsipliinist, mis võtab arvesse ka äh, kodumajapidamiste võlgu, meil on finantsstabiilsusmehhanism, mis on ligipääsetav äh, euroala riikidele, meil on süsteemsete riik, riskide nõukogu, mis võtab ka eraisikute võlgu arvesse järgmiste potentsiaalsete kriiside tekkimisel ma olen nõus, et alati on võimalik teha rohkem, aga ma arvan, et meie olukord ei ole väga hull, kui me räägime eraisikute võlgadest. Ehm, võib-olla, võib-olla ainult selle erandiga, et me ei ole veel aru saanud sellest faktist, et kasvuallikaid äh, ei ole äh, võimalik äh, määrata ainult võla ja SKT suhte läbi. Äh, tulles tagasi teie varasema küsimuse juurde, mida me peame muutma? kõigepealt on vaja struktuurireforme, mis aitavad liberaliseerida turge ja esmalt tööturgu. see on ülioluline selleks, et me saaksime tagada sellist majanduskasvu, mis võimaldaks meil Äh, riigivõlakoormaga toime tulla, mida me oleme kokku laenanud. suur tänu! Silvi, teie järgmisena saate sõna. meil on veel küsimuste jaoks aega, nii et kui on veel sõnasoovijaid, siis äh, andke käega märku, aga Silvi, palun tere päevast, härra minister, äh, aitäh kõigepealt kogu selle töö eest, mida Poola eesistumise ajal tehti. ma tahaksin tagasi tulla lepingu projekti juurde, mis meile edastati ja öelda, et ma olen väga mures. Äh, kui te saaksite selle sõnumi edastada, siis oleks sellest abi. Äh, miks ma olen mures? ma olen mures kahe asja pärast, mis on seoses teie eesistumisega. esimene on kuue seaduseelnõu pakett, te ütlesite ise, et leping kajastab osa sellest, mis äh, oleks olnud kuues äh, õigusaktis. probleemiks on see, et meie parlamendis oleme teinud tööd, me ootaks, et seda rohkem väärtustatakse ja kui võetakse tekstis välja üks aspekt, see tekst oli väga äh, keerukas, tegemist oli sellega, et võe-, et tehtakse järeldusi äh, kriisist ühelt poolt makromajanduslike probleemide kohta, teiselt poolt probleemide kohta, mis ei olnud makromajanduslikud, siis milline saab olema nende menetluste staatus, mis selles lepingus lõpus kirjas on ja teine probleem, teie eesistujana panite oma peamiseks prioriteediks majanduskasvu ja me näeme nüüd lepingu äh, Äh, projektis, et ähm, seal on ähm, tasakaalustamatust. E, proua Ferreira ja Wortmann Kool äh, ütleksid sama asja, et me oleme võidelnud äh, distsipliini eest ja ka teiste asjade eest. <clears throat> siin ei, ei ole vaja nüüd valida ja kaubelda distsipliini ja majanduskasvu vahel, vaid me tahame mõlemat asja tegemist on äh, tekstiga, mis on väga tasakaalust väljas, mis majanduslikus mõttes on seetõttu väga ohtlik ja paljud majandusinimesed maailmas juhivad euroala ja Euroopa Liidu tähelepanu äh, sellele, et äh, rakendatud meetmed on väga mm, erapoolikud, et tegemist on täieliku hullumeelsusega selle teksti puhul ja nõukogus äh, ei tule ar-, arvestada sellega, et isegi kõige euroopalikumalt meelestatud äh, saadikud oleks nõus äh, selle lepingu eest võitlema liikmesriikides ja seda promoma. Ähm, me tahame olla konstruktiivsed, seal on äh, asju, millega me oleme nõus, aga see tekst on võib-olla mittetäielik ja eelkõige ei ole seda võimalik kodanikele öö, selgitada, seda ei ole võimalik äh, neile maha müüa nii-öelda. ja isegi kõige Euroopa-meelsemad saadikud ei saa äh, teid selles aidata. tegemist ei ole ähvardusega praegu, aga sellel alusel ei ole seda võimalik lihtsalt teha ning viimane märkus. eelmisel aastal äh, eelmi-, ma kirjutasin selle ka oma raportisse, et kahe tuhande kümnendal aastal on vaja mm, muuta lepingut. Öeldi, et ei saa mm, muuta lepingut, teeme teises seadusandluse kaudu, aga niipea, kui see on lõppenud, ütlete te meile, et äh, siiski muudet-, muutsime leping, lepingut. ja mm, te olete tõesti absoluutselt äh, kõigist piiridest üle läinud, aitäh uh,! ma saan öelda ainult, et äh, ka meie juunis kaks tuhat kümme pooldasime lepingute muutmist. me oleme teiega samas paadis ja me oleme täpselt samal äh, arvamusel härra minister, teil on veel kümme päeva aega selleks, et seda öelda ECOFIN-i eesistujana. on, palun öelge neid, need asjad välja, et me tõesti et, et see ei ole lihtsalt võimalik ja te osutaksite sellega Euroopale ja euroalale väga suure teene. Teie peate võlgu maksma on olnud palju riike, mõningaid riike ja need olid ka need riigid, millest me enne rääkisime kes määravad, mis Euroopa Liidus toimub, kes soovisid lepingut muuta ja kellel ei õnnestunud seda saavutada. ma räägin siin Saksamaast loomulikult. Poola, Saksamaa ja mõned teised riigid soovisid lepingut muuta. aga neil ei õnnestunud see. ma arvan, et äh, kahekümne seitsme liikmega liidus on äh, normaalne see, et ähm, alati ei ole võimalik vaidlustes äh, võita. ja meie jaoks on see normaalne, et me ala, et meil alati kõik ei õnnestu ja nagu ma enne ühes teises kontekstis ütlesin, parem hilja kui mitte kunagi, nii et olgem rahul selle faktiga, et me teeme edusamme. mis aga puudutab teie muret, et leping on tasakaalust väljas, just sellepärast ma rääkisin veidi ettepanekutest, Poola ettepanekutest äh, lepingu kontekstis. me näeme, et mis määral meil õnnestub äh, selles äh, meid ees ootavas arutelus oma seisukohti läbi suruda. aitäh, mm, mm, eesistuja, ma arvan, et äh, härra Thierry, härra Brock, härra Verhofstadt äh, esindavad parlamenti nad, ning üritagem tõesti asjade seisu muuta ja kui te saaksite äh, seda rõhutada, mis puudutab Saksamaad, siis Saksamaa on mulle väga lähedane riik ning me ei tohiks äh, Äh, jätta muljet, et kaheksakümmend miljonit äh, sakslast äh, on ühel arvamusel. tegemist on suure demokraatiaga, kus toimub arutelu ja loomulikult on seal võimalik, et seisukohad arenevad. ma ei, ei, ma tõesti usun, me oleme näinud, et toimuvad, et on olnud selline tendents, et sakslased, sakslased teevad alati valesti, et kui nad midagi teevad, siis see on vale, kui nad midagi ei tee, siis see on vale vaja on avaldada survet, et Saksamaa läheks õiges suunas, Saksamaa on seni olnud väga mm, Euroopa-meelne ja minul ei ole mingeid muresid, mis seonduks äh, Saksamaaga. mina ütlesin, et Saksamaa nagu Poola, nagu parlament soovis juba kahe tuhande kümnenda aasta suvel lepingut muuta nii et ma ei kritiseerinud siin Saksamaad, vastupidi Mm, see just puudutas äh, lepingu muutmist. Right, Udo. Uudo Pulman, palun. suur tänu äh, sotsiaaldemokraatide nimel selles äh, komisjonis jääb mulle meelde kaks asja, härra Rostovski. ja üldiselt ma arvan, et neid kahte asja tuleb va-, ka mainida, kui ma vaatan teie eesistumise kuuele kuule tagasi. kõigepealt tehti hämmastav samm edasi, kui ma vaatan Poola eesistumist tervikuna äh, ja teie isiklikku pühi-, pühendumist ECOFIN-i nõukogu eesistujana, see oli hämmastav püüe kaitsta euroala Äh, olemata samas euroala liige. see oli ka hämmastav püüd viia äh, teie enda riik Euroopa-meelsele positsioonile, mis, mida meie hulgast mitmed äh, ei oodanud ja sakslasena tahaksin lisada, sakslasena ma sotsialistina tahaksin lisada, et jah, tavapäraselt ma kasutan küll oma emakeelt kõnelemiseks, aga ma tahaksin nüüd kasutada keelt, mis äh, teile on mõistetav. ma väga äh, sageli seda komisjonis küll ei kasuta, nii et äh, andke mulle andeks, et ma sel korral otsustasin inglise keeles kõneleda. niisiis, sakslasena ja saksa sotsialistina ning komisjoni liikmena ma soovin teile palju edu sellel teel et äh, te integreeruksite veelgi sügavamalt äh, äh, Euroopaga, et Poola saab, saaks Euroopa, euroala liikmeks loodetavasti väga ruttu ja ma loodan, et teie olete esiliinis nende hulgas, kes kaitseksid Euroopa väärtusi ja Euroopa tulevikku. see on minu jaoks väga oluline, sellepärast et minu isiklik kogemus on olnud see, et kui teie olete komisjoni ees käinud või me oleme üksteisega aru pidanud, siis me oleme saanud teiele, teile loota, kui jutt käib Euroopa tulevikust. teine aspekt ei ole niivõrd positiivne. Eh, nimelt, kui ma vaatan tagasi, mis meie valitsusjuhid on, eh, kuidas on panustanud selle kriisi lahendamisele ning kui palju on panustanud ka meie rahandusministrid eh, kriisi lahendamisele, on mul suured kahtlused seda on juba ka meie arutelu jooksul mainitud. minu kahtlused on nimelt seotud sellega, et meie piiratud aluslepingu muutused ja kuuese õigusakti paketi elemendid millest me oleme rääkinud Äh, see, mida Draghi ütles, et on meie suurem probleem üldse, äh, teha midagi majanduslanguse ohu vastu, võtta midagi ette selleks, et parandada meie tööriistu, äh, selleks, et me ühtselt kasvaksime välja sellest kriisist, üksteist toetades solidaarses keskkonnas ning Euroopa tuleviku investeerimises. nõukogult on siinkohal äh, mm, ei ole, nõukogult ei ole siin osas mingisuguseid kinnitusi, ei ole ka ülemkogult ja mina kardan, et äh, seda lünka kindlasti turud piisavalt äh, varsti ka, ka märkavad, et Euroopa kasvu osas pole midagi tehtud. see on siis äh, mm, negatiivsetest märkustest minu poolt. ma saan aru, et teie isiklikult ja teie meeskond on teinud palju ära selleks, et Euroopat kaitsta selles sügavas kriisis, aga äh, Äh, negatiivsest poolest äh, ma tahaksin öelda, et see, mida äh, ülemkogu on organina teinud selleks, et lahendada Euroopa kriisi, ei ole olnud piisav ning see viib meid järgmiste sügavate probleemideni järgmise aasta jooksul üsna pea. ma loodan, et olete ka siis Euroopa poole peal ja saame teile loota, isegi siis, kui me peame võtma mittekonventsionaalseid meetmeid, kui meil on vaja kaugemale isegi minna sellest, mida me praegu teeme, et räägime struktuurireformidest, sest konkreetsed meetmed on kindlasti vajalikud, kui me jaanuaris kohtume. see on väga ohtlik alati, ütleb proua juhataja, kui ma ütlen liikmetele, et veel on aega sõnavõttudeks, kas te tahaksite uudele vastata? jah, teen lühidalt, suur aitäh kõigepealt lahkete sõnade eest ja ma loodan, et Poola on alati Euroopa-meelsete eh, hulgas, ma ei kujuta ette seda teisiti. mis puudutab euroalaga liitumist, siis ma arvan, et me tahame olla kindlad, et euroala on korraliku parandustöö läbi teinud, enne kui me sellega liitume. aga ma arvan, et eh, baasprobleem ongi seotud selle küsimusega, mida te esitasite olukorras, kus seitseteist riiki mõtlevad pidevalt selle peale, milline on nende jaoks kulu ühtsest poliitikast üksikuna võttes, siis on väga raske äh, selliseid poliitikameetmeid võtta, mida vaja oleks. ja see on Mm, põhiline struktuurne probleem, mis euroalal täna on. ja seetõttu Poola toetab äh, edasist äh, lõimumist selleks, et inimesed ei ütleks pidevalt, et mida see konkreetselt meile maksma läheb. Äh, selle asemel, et mõelda, et mida läbikukkumine meile maksma läheks või millised saaksid olema ühised hüved kõigi jaoks, sealhulgas ka üksiku liikmesriigi jaoks me oleme Poolas sellest rääkinud juba IMF-i panuste kontekstis ja ma arvan, et me läheme selles osas edasi. loogiliselt võiks järeldada, et miks peaks vaene riik nagu Poola panustama euroala toetamisse, kus on liikmed, kes on palju rikkamad meie vastus on väga lihtne, sellepärast et me jääksime kõik palju vaesemaks, kui me seda ei teeks, aitäh. Thank you, Jean-Paul. suur tänu, Jean-Paul, kas tahtsid veel midagi öelda? ei soovinud, siis Liisa esitab viimase küsimuse. suur aitäh veel kord. tahaksin keskenduda ühele probleemile me oleme siin muudkui rääkinud ja rääkinud, kas on vaja aluslepingut muuta või mitte. probleem ei ole mitte selles, kas muuta või mitte, vaid selles, mis selle muutuse sisu on. kuulasin Silvi Kulari Otot, me tegime, tegime palju tööd kuue õigusaktiga, sisuliste küsimustega siin parlamendis ja me tahame, et kui aluslepingut muudetakse, jõuab ikka õige sõnum sinna, kuhu vaja. Te räägite tulemüürist. ma küsisin siin varem ka, et ähm, mida see tulemüür endast kujutab. ja kui tulemüür ehitatakse, siis peab meil siiski selge olema, millised takistused, äh, ebakõlad on tekkinud viimase kolmekümne aasta jooksul, sest see on ju meie suure kriisi taust. me ei ole veel sugugi välja tulnud kriisist. küsimus on selles, kuidas juhtida majanduskasvu, kuidas saavutada konvergents meie soovime, et see kajastuks ka muidugi koos äh, tulemüüriga aluslepingus, kus seda muudetakse. nüüd seda meie nendes ettepanekutes ei ole näinud, äh, mis, mis nõukogust on tulnud. Äh, seetõttu me oleme nüüd mures, et me siin teeme nagu öö, oma tööd isoleeritult. me ei tea, mis meie tööst edasi saab, see on asja iva. kui, kui lepingu muutused on tehtud õiges suunas, siis läheb kõik hästi, aga me tahame teada, mis nende muudatuste sisu on. ma arvan, et ilmselt ministril ei ole siin vastust jah, vabandage, aga mina olen lihtsalt parlamendi liige ja pöördun nõukogu eesistuja poole. suur tänu igal juhul teie sõnavõtu eest, suur tänu kõigile, eh, kes sõna võtsid. tundub, et eh, alusleping ja eh, majandusjuhtimine on teemad, mis kirgi kütavad, igal juhul täna pärastlõunal jätkame oma tööd ja saame jälle arutada, mida parlament sooviks edasistest arengutest näha. suur tänu härra ministrile, suur tänu ka teie eesistumise ajal tehtud töö eest. minister tänab.